Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, darf Sie alle ganz daamid ja härrad, lugupeetud äh, kolleegid, tervitan teid meie esimesel koosolekul, mis leiab aset peale suvepuhkust. näen, et, et siin istub väga palju hästi puhanud kolleege, ma loodan, et äh, saite puhkust kasutada uue energia ammutamiseks. ja ma näen, et mõned on veel puhkusel või teel puhkuselt äh, tagasi, aga ma arvan, et me peaksime siiski alustama õigeaegselt, et aega korralikult ära kasutada, sellepärast et poliitiline elu äh, hoiab meid endiselt äh, rakkes ja äh, kas kellelgi on märkusi päevakorra kohta? jaa, härra Rüübich, palun, ma lootsin küll, et me saame ilma igasuguste märkusteta hakkama. härra Rüübich. jah, sügis, sügisel peab olema hea algus, nii et äh, järgmisel äh, neljapäeval peaks olema meil ähm, poolepäevane koosolek ja meil peaks olema seal ette nähtud ka hääletused. nii et äh, ma sooviksin teada, mis selles, selle koosoleku päevakorras täpselt on. härra Rööl jah, me teame praegu küll esimest infot selle kohta, aga täpset äh, lõplikku infot selle kohta veel ei ole. niisiis, äh, teadaanded nüüd. mul on ainult üks äh, palve, et toetaksite ühte asja, nimelt me rääkisime koordinaatorite tegevuskavast järgmiseks aastaks, aastaks kaks tuhat kaksteist ja me oleme selle tegevuskava ka esitanud ja selline, nagu meie parlamendi elu on, siis meie komisjoni äh, politsei, äh, poliitikaosakond vaatas selle üle ja tegi oma parandused ning äh, üks asi, mis mind natukene segab, siis ma näen, et mitu korda meie esmaspäeva, teisipäeva tähtajad on lükatud kolmapäeval neljapäevale ja see natukene segab mind et esmapilgul paistab see küll olevat normaalne, aga ma tean väga täpselt, mida see tähendab ja teie ka ja seetõttu mina paluksin, et, et te paluksite, et sekretariaat poliitikaosakonnaga veel kord räägiks, et nad äh, Äh, tähtajad äh, ümber tõstetaks, sellepärast et mina arvan, et me tegime väga hea ettepaneku meie ajakava jaoks ja minu meelest see äh, osakonna välja pakutud ajakava väga hästi ei sobi, nii et ma leian, et me peaksime siiski mõningad tähtajad siiski e-, veel tõstma esmaspäevale ja teisipäevale. ma ei hakka siin kõike ette lugema ja kõike selgitama, aga eriti just neljapäeva pärast lõin, lõuna ajal on väga keeruline mingisuguseid tähtaegu paika panna sellepärast et me teame, et äh, neljapäeva pärastlõunati on äh, vähe kolleege kohal ja sellisel juhul ei ole ka mõtet selliseid üritusi korraldada, nii et äh, siinkohal palun teiepoolset toetust, et me saame siin ähm, natukene parandusi teha. ja nüüd päevakorrapunkt kolm. ja siinkohal tervitaksin härra Fontaini, tema on pereke esimees ja tema räägib meile Pereki tegevusest. seejärel me anname komisjoni esindajale sõna. ja siinkohal ma äh, tervitaksin härra Raavat, tema räägib meile siis rändluse kontseptsioonist ja äh, esitab komisjoni äh, poolse ettekande ja siis me saame seda ka üheskoos arutada. ja meil on täna ka piisavalt aega aga oleks hea, kui me neid mõlemaid punkte üheskoos arutaksime. niisiis, me alustame härra Fontaine'i ettekandega. härra Fontaine on Pereki esimees, ta räägib meile Pereki tegevusest. ja siinkohal tervitaksin veel kord härra Perekit. ja ma tänan teid, et olete tulnud siia koosolekule ja palun, teil on sõna suur tänu, härra Itre. Good morning, ladies and gentlemen and uh... tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. tahaksin tänada härra esimeest ja teie komisjoni, et olete mind kutsunud äh, meie tänasele koosolekule. meie Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametis leiame, et Euroopa Parlamendiga suhtlemine on äärmiselt oluline, nii nagu ka Euroopa Komisjoni ja, ja nõukoguga suhtlemine ja seetõttu on mul seda suurem heameel täna teie ees esineda. kõigepealt räägiksin teile pisut meie kahe tuhande kümnenda aasta iga-aastasest raportist ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööst samuti. meie organisatsioon on alles lapsekindlades, kingades ja huvi meie töö vastu on meie jaoks väga oluline. hiljem räägin ma teile pisut ka meie soovitustest seoses rändlusmääruse ülevaatamisega. tänane üritus on väga ajakohane, sellepärast et äh, seoses äh, rändluse regulatiivraamistikuga andsime me oma soovitused äh, alles eile ja nüüd vaatame viimast äh, poolteist aastat, kahe tuhande kümnenda aasta iga-aastases raportis, mille võtsime vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mais too, töötas PEREK minu Iiri kolleegi John Doerty juhtimisel nagu te teate, kahe tuhande kümnes aasta oli pereki alustalade paikapanemise aasta, me valasime nii-öelda oma organisatsiooni vundamendi ja eelmise aasta äh, paljud, äh, paljuski meie eelmise aasta töö oli suunatud äh, meie Euroopa öö, reguleerivate asutuste grupi ERG ülesannete ülevõtmisele. meie töö on üles ehitatud äh, kolmele alustalale ühtlustamine, uued väljakutsed ja regulatiivraamistiku muutused. ja me jätkame siis äh, selles samas vaimus ka sel aastal. aga nüüd siis need äh, kolm alustala, kõige olulisem, olulisemad küsimused ühtlustamise valdkonnas kahe tuhande kümnendal aastal olid rahvusvaheline rändlus, räägiksin sellest hiljem pisut täpsemalt, ja ja siis äh, järgmise generatsiooni äh, võrgustikud, äh, NGA, on teine olulisem töövaldkond ühtlustamise valdkonnas. me andsime aru meie telekommunikatsiooniettevõtete järgimisest praeguse regulatiivraamistiku osas ja see on minu tänase hommiku hilisema äh, ettekande üks osa, äh, turul on teatavaid struktuurilisi probleeme ja ilma struktuuriliste probleemide lahendus, lahendamiseta hinnad äh, ei suuda ühtlustuda. ja mis puudustab järgmise generatsiooni juurdepääsu ja järgmise põlvkonna vahendeid, siis oleme andnud oma raporti selle kohta välja, ka maksumehhanismide kohta ja siis ka oma ametlikud soovitused Euroopa Komisjonile, komisjonist. nagu te teate, muudetud soovitus võeti vastu kahe tuhande kümnenda aasta septembris siis äh, uued väljakutsed, nagu te, te teate, siis äh, netineutraalsus, äh, konvergents on endiselt meie jaoks väga tähtsal kohal, mis puudutab konvergentsi. ja siis äh, lairibaturu äh,, turuanalüüs ja seda hulgimüügi tasandil, samuti ka äh, seotud pakkumiste mõju kohta oleme teinud oma aruande. kahe tuhande kümnenda aasta juunis Pereka andis välja oma aruande Universal Service sätetest lähtuvalt ja analüüsisime ka praegusel hetkel lairibaühenduste olukorda. tegemist on teemavaldkonnaga, mis on PEREC-i prioriteetide hulgas endiselt tähtsal kohal netineutraalsus. arutelud äh, muutusid üha kirglikumaks kahe tuhande kümnendal aastal. ja vastuseks Euroopa Komisjoni konsult-, välja kuulutatud äh, kuulamisele äh, oleme pidanud tõdema, et väga vähe on olnud meil probleemseid juhtumeid Euroopas olnud, suurem osa on ilma reguleerivate asutuste sekkumiseta ka lahenduse leidnud. Äh, nagu te teate, on mitmeid arenguid, äh, nagu näiteks ka minu enda koduriigis äh, Hollandis ja Hollandi parlamendis on sellega seoses mitmeid arenguid. siis meie töövaldkondade kolmas, töövaldkondadest kolmas oli õigusraamistik ja meie võim-, lõime oma toetusorganisatsiooni Riias meie personal on kasvanud äh, nii nagu kavandatud äh, ja selle aasta lõpuks eeldame, et meie Riia kontoris äh, töötab kakskümmend inimest. praegusel hetkel on meil töötajaid Riias kaheksa ja nad on valmis artikkel seitse teatistega kohe tööle asuma. niisiis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 hindama ka konkreetsete reguleerivate asutuste otsuseid, tegemist on äh, suure väljakutsega meie kolleegidele PEREKis ja me võtame seda ülesannet äärmiselt äh, tõsiselt, äh, tahame oma tööd teha hästi ja nagu kord ja kohus. me eeldame, et esimene töö ootab meid õige pea ees, meil oli terve rida teatiseid juba esitatud äh, ja äh, me kavatseme siis äh, esitada aruandeid lähtuvalt artikkel seitse protseduuridest igal aastal. siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogramm. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogramm on üles ehitatud samadele alustaladele nagu kahe tuhande kümnenda aasta tööprogramm, ühtlustamine, uued väljakutsed ja uus reguleeriv raamistik siit mainiksin ainult mõningaid äh, üksikuid olulisemaid äh, alateemasid, rändus loomulikult, äh, sellest räägime hiljem täpsemalt, ränduse valdkonnas me jälgime väga tähelepanelikult liikmesriikide turgude arenguid ja lähtuvalt sellest järelevalvest ja meie eelmise aasta analüüsist oleme me andnud ka oma soovitused rändlusmääruse ülevaatamiseks, millest me räägime ka meie tänase koosoleku teises osas. ja siis järgmine, järgmine põlvkond, selles valdkonnas kavatseme töötada läbipaistvuse, kvaliteedi ja diskrimineerimise küsimuste kallas. PEREK kavatseb kuulutada välja ava, avaliku kuulamise äh, Äh, iseäranis läbipaistvuse äh, teemadel, mis on seotud äh, ka netineutraalsusega. mis puudutab kvaliteeti ja siis kavatseme selle töö, seda tööd ka jätkata. siis meie järgmine prioriteet on lairiba, järgmise põlvkonna võrgustikud, töötame praegu välja ülevaadet valitsuste ja teiste turutegijate sammudest seoses lairibaga ja järgmise põlvkonna võrgustikuga, praegusel hetkel valmistame ette oma ettepanekut ka äh, regulatiivse äh, raamistiku kohta. Äh, mõlemas teemavaldkonnas kavatseme läbi viia ka avalikud kuulamised kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogramm on pisut teise rõhuasetusega kui kahe tuhande kümnenda aasta tööprogramm. püüame rohkem tähelepanu pöörata järjepidevusele äh, ja siis äh, vahendite järjepidevusele, mida rakendavad reguleerivad asutused. oleme võtnud vastu oma seisukoha äh, ka hulgimüügi ja lairiba osas leiame üles, et ühisseisukohad tuleb üle vaadata ja loodetavasti see ülevaatamine viib suurema ühtlustamiseni, mida on tõesti vaja, kui meie tahame, et meie töö oleks edukas. proua Krõõs on öelnud, et me ei taha sellist lähenemist, kus kõik peaksid kandma ühte kuube aga me ei taha äh, ka sellist olukorda, kus äh, meil on kakskümmend seitse erinevat äh, kuube, mis Euroopale kuidagi ei sobi. ja selle kallal perek siis töötabki. veel üks väga oluline osa pereki tööst on, on suhted meie sidusrühmadega me viime läbi avalikke kuulamisi nii sageli kui vähegi võimalik ja kui mõistlik, see on üks osa meie igapäevasest tööst ja sellised kuulamised annavad meile väärtuslikku infot äh, turu olukorra, tarbijate äh, olukorra ja, ja, ja nii edasi kohta. Äh, Pereki juhina kavatsen ma võimalikult palju informatsiooni erinevatelt sidusrühmadelt ammutada, ma osalen erinevatel seminaridel, kongressidel äh, ja nii edasi ja nii edasi. me saame etnolt, ektolt kutseid, äh, saame igalt poolt äh, advokatuuridelt kutseid ja nii edasi. ja nüüd olengi oma sissejuhatava sõnavõtuga lõpule jõudmas. Pereki nõukogu töötab meie strateegilise töökava kallal, püüame nüüd edaspidi heita pilku kaugemale tulevikku ja valmistuda äh, ette tulevikuks. meil toimus äh, nõukogu koosolek, äh, rääkisime Riia kontorist ja Riia kontori avamisest, mis võimaldab ka meile tulevikku kaugemale ette plaanida, nii et vaatan tulevikule silma julgelt lugupeetud daamid ja härrad, PERECi äh, liikmete hulgas on vägagi kogenud liikmeid, äh, kuid meie organisatsioon kui selline on, äh, nagu öeldud, alles lapsekingades. kahe tuhande kümnendal aastal ammutas PEREC veel üsna suures osas Ah, suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahan teid tänada, härra Fontaini, siia tuleku eest ja tehtud töö eest, eriti rändluse osas, ja suur tänu ka selle dokumendi eest, mille ta meile esitas, see on kohe kindlasti meie tulevases töös väga vajalik ja kohe kindlasti me tegeleme sellega veel lähemalt. kuna ka härra Fontaine on siin täna kohal, siis tahaksin talle ka paar küsimust esitada. Te ütlesite, et pära-, selles, et pereki loomisest on nüüd äh, natukene aega möödunud ja mul on teile paar konkreetset küsimust teie tegevuse kohta. Te ähm, rääkisite siin äh, ka oma eelkäija institutsioonist ja ma mäletan kõiki neid arutelusid äh, enne Pereki loomist ja toona oli väga tähtis äh, see, et tegemist oleks ühisinstitutsiooniga, mis on aga sõltumatu. nüüd küsin ma endalt, et kas te tõesti usute, et Perek äh, ka nendele soovidele vastab, kas tegemist on sõltumatu organisatsiooniga äh, ja millised on PERK-i suhted mitte ainult parlamendiga, vaid ka komisjoni ja nõukoguga. ja kuna te siin juba kohal olete, siis küsiksin veel ka, et äh, kuidas PERK äh, toimib sisemiselt ja, ja kuidas te seda määrust rakendate, te ütlesite, et äh, suures osas olete te tööga rahul, et raamtingimused on tagatud, aga kas on siiski mingeid kommentaare teha, kas on parandamisvõimalusi? ja lõpetuseks veel üks küsimus. kas te usute tõesti, et äh, perek, äh, pereki töö on tõhus? erinevate reguleerimisasutuste erineva nägemuse kõrvaldamisel. Te rääkisite, kui tähtis on äh, siseturu elluviimine, aga praegu mõeldes keskpikale äh, perspektiivile, kas me tõesti võime siin telekompaketist äh, lähtuda? suur tänu ja kolleeg Toia, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin Pereki esimest siin tervitada. tahaksin tulla selle juurde, mida kolleeg Madurell just äsja ütles. nimelt, et millist rolli võiks äh, Perek mängida selleks, et erinevusi erinevate liikmesriikide vahel vähendada eriti äh, nendes riikides, kus tõkked siseturu elluviimisel on veel suured. ma saan aru, et Äh, praegu on olnud veel liiga vähe aega selleks, et lõplikke järeldusi teha. aga kas te usute, et artiklid seitse ja seitse A tõesti ka jõustuvad ja kas neil on mingit mõju? Te rääkisite sellest, et äh, äh eksperdid viivad analüüsi läbi, see kõik kõlab väga sõbralikult äh,, aga kas tõesti ka sekkutakse äh, kui on probleeme erinevate reguleerimisasutustega, mis näiteks ei ole sõltumatud. kas seda siis poliitilises mõttes või et neile, nad ei saa efektiivselt tegutseda, teistes riikides on äh, meil päris selgeid näiteid äh, huvikonfliktide kohta poliitikute ja erinevate ettevõtete vahel kuidas teie seda asja näete? kas te arvate, et see tasakaal, mis on artiklis seitse äh, kirja pandud, on piisav või mi-, ebapiisav, nii nagu mina seda leian? ma arvan, et see Euroopa tasandil asutus peaks rohkem riiklikke asutusi mõjutama, tahaksin lihtsalt teada, millised on teie kogemused. suur tänu ja Paul Trüübich järgmisena. jah, suur tänu, härra esimees, ka mina õnnitlen selle uue alguse puhul see on väga tähtis. mina tuleksin uue põlvkonna võrkude juurde. kuidas on lood võrgu neutraalsusega? kas on mingeid äh, erinevusi juba kasutada olevate äh, GSM-süsteemide ja uue põlvkonna süsteemide vahel, äh, sest teatud standardid on välja töötatud, aga kas nad ka juba toimivad ja kas te arvate, et meil on võimalik ka piiriülene määrus saada selleks, et me saaksime siis tõesti ka kõikides riikides neid süsteeme kasutada? kolleeg Lamberts, palun. suur tänu, härra esimees, ma räägin inglise keelt, härra Fontaine, kõigepealt äh, tahaksin äh, tulla meie Hollandi kolleegi küsimuse juurde, sest see, mida te ütlesite, et on tõesti, on olnud juhtumeid, kus, mida oleks saanud lahendada ilma regulatiivse sekkumiseta. ja tõesti on liikmesriike, mis ei kavatse meetmeid selles osas võtta. kuidas me kavatseme seda küsimust lahendada, te kasutasite, te ütlesite nimelt, et et väga vähesed äh, inimesed kasutavad seda harmoniseerivat süsteemi. Te rääkisite aga harmoniseerimisest, mis on palju-palju äh, vängem sõna kui see, mida meie kasutame Euroopa Liidu tasandil ja minu teine küsimus puudutab seda, ja tahaksin teada, palju nõukogu toetab seda. riiklikud reguleerimisasutused arvavad, et me peame püüdlema altpoolt ülespoole, harmoniseerimise poole, neutraalsus on väga tähtsus, tähtis. või kas te soovite kuidagi siiski olla juhtiv äh, ja astuda nii-öelda varba peale nendele, kes ei äh, mängi seda mängu kaasa. roheliste äh, fraktsioon toetab äh, harmoniseeritud turgu ja telekommunikatsiooni puhul me räägime piirideta telekommunikatsioonist. ja see, mida te siin ütlesite, oli muusika meie kõrvadele aga ma tahaksin olla kindel, et ka teised toetavad seda lähenemist ja mitte, et tegemist ei ole mitte ainult teie arvamusega. suur tänu, kolleeg Hertsog, palun! Én is üdvözölni szeretném a Berec elnökét. Nagyon jó dolog, hogy a testület felállítása. Suur tänu! Tahaksin Bereki esimest siin tervitada. Mm, tahaksin teha ka ühe üldise märkuse ja küsimuse. Tahaksin Bereki esimehelt äh, küsida, seda, et äh, eurooplased, kes vaatavad äh, Euroopa Liidu turgu, kui ühtne see turg on, on teatud turge, mis äh, arenevad väga eriliselt ja teisi, mis on pikalt teistest maha jäänud. ja tahaksin mm, teada, kas see turg on sama laiali pillutatud nagu paljudes teistes valdkondades. suur tänu ja viimase küsimuse esitab proua Tikau suur tänu, härra esimees. mina tahaksin omalt poolt äh, tänada kogu selle informatsiooni eest, mis me saime ja vabandan, et jäin hiljaks. ma ei hakka kordama seda, mida teised kolleegid juba ütlesid äh, võrguneutraalsuse kohta on väga tähtis tagada võrkude neutraalsus, kuid samal ajal tuleb tagada ka äh, lairibaühenduse levi. tahaksin tulla rändluse juurde korraks, kuigi ma saan aru, et me räägime sellest äh, meie arutelu teises pooles. Need reeglid loodi selleks, et turg ei toiminud korralikult. Äh, konkurentsireeglid äh, ei toiminud ja seepärast töötati välja nüüd kogu see reeglistik, millest me täna siin räägime siis aga tegi komisjon avalduse ja ettepaneku selleks, et ähm, tulevikus lühis, hinnad lühisõnumite saatmisel ja andmete ülekandmisel oleksid äh, võrdsed nende hindadega, mida kasutatakse, mida makstakse koduriigis. me räägime ju siseturust ja see tähendab seda, et rändlustasu ei tohiks olla kõrgem kui hinnad äh, koduriigis. tahaksin teada, mis on teie arvamus? ja nüüd palun, härra Fontaine, teil on sõna vastuseks. suur tänu. Uh, suur tänu proua Castillo, teie lahkete tervitussõnade eest. ma ei tea, kas ma peaksin vastama härra Van Nistelrooy küsimusele hollandi keeles, ma ei tea päris täpselt, kuidas siin kord on, ähm, et kas tohin rääkida hollandi keelt, aga vastan siiski inglise keeles. Te rääkisite siin Hollandi parlamendist ja sellest poliitilisest küsimusest. me oleme öelnud, et me leiame, et on liiga vara praegu vastu võtta riiklike asutuste poolt äh, lahendusi, sellepärast et uuringud veel käivad ja meie uuring näitas, et äh, läbipäistvuse puhul inimesed teavad, mida nad ostavad, nad teavad, mida nad saavad. Äh, see peaks olema kõige tähtsam põhimõte kui te arvate, et see ei ole vajalik, siis võib-olla tõesti praegused esimesed sammud on olnud ennatlikud. me ei ole näinud midagi, mingit üle-euroopalist reaktsiooni sellele. meie perekis üritame olla mittepoliitilised, me äh, tõesti uurime tegelikke probleeme, küsimusi, mis tõstatuvad, tehnilisi probleeme. kas te arvate, et internet peaks olema tagatud õigus kõigile? on poliitiline küsimus, kuid me leiame, et meil peaks olema kogu Euroopas ühtne lähenemine, see on jällegi küsimus, millega peavad tegelema reguleerijad ja meie ülesandeks on anda äh, nõu seadusandjatele, rääkida neile tagajärgedest äh, nende sammudel ja kui me nüüd äh, otsustame, me näeme, et äh, USA-s on olukord teistsugune kui Euroopa Liidus ja arvatavasti ka tagajärjed on teistsugused kui teistes maailma riikides. proua Madurell Te rääkisite Pereki sõltumatusest. ma arvan, et see on üks võtmeküsimusi. jah, meil on kakskümmend seitse äh, liiget äh, Pereki nõukogus ja meil on ka vaatlejariike. kolleegid parlamendis teavad, kui pikad olid äh, arutelud äh, artikli seitsme üle, et kas äh, volitused peaks olema pigem liikmesriikide käes, komisjoni käes või pereki käes. me teame ka, kui skeptiliselt sellesse küsimusse alguses suhtuti. tuleb toonitada, et äh, me oleme teadlikud äh, tõsiasjast, et kui perek äh, ei suuda näidata, et ta on sõltumatu ja tõhus äh, ja et ta kohtleb kõiki võrdselt, siis äh, satume me kriitikatulva alla ja, juba pärast esimest ülevaatamisperioodi järgnevad tagajärjed ja minu kolleegid on täiesti teadlikud sellest, et meie tööd jälgitakse, meid jälgitakse kriitiliselt, vaadatakse täpselt, millega lõpevad arutelud artikkel seitsme üle, vaadatakse päris täpselt, millist nõu me anname artikkel seitsme osas ja me teame, et tegemist on tõesti pretsedendiga ja see artikkel seitsme ülevaatamine võib olla selline, mis võib tekitada ka lõhesid teatud pereki liikmesriikide ja ülejäänute vahel. me teame, te küsisite nimelt, ähm, kuidas võiks muuta seadusandlust, me teame, et äh, artikkel seitsme ülevaatamise puhul on tähtsaks see kahe kolmandikuline häälte enamus, tegemist on tõesti kvalifitseeritud häälteenamusega ja me peame hoolitsema selle häälteenamuse tagamise eest. nii et see on meie kõige suuremaks väljakutseks. me praegu ootame esimesi muudatusi kohandusi ja kui komisjon saab vastuolulisi signaale ja need signaalid on kohe kindlasti vastuolulised, siis me peame läbi viima täpsemaid uuringuid selleks, et näha, et kas me tõesti erinevate gruppide puhul oleme piisavalt kriitiliselt analüüse läbi viinud. me peame tõesti vaatama, et me seda kõike saame teha ka professionaalselt meie kolleegid Berkist on vägagi teadlikud sellest, et kui me korralikult ei tööta, siis äh, kriitikanooled tulevad ja väljakutseks on tõesti see, et kuidas äh, me edasi läheme artikkel seitsme osas ja tõesti äh, kriitiline opositsioon on meie jaoks suureks väljakutseks Te küsisite ka küsimuse siseturu kohta. oma väga lühikeses äh, ettekandes ma ütlesin, et me ei kavatse leida lahendust, mis sobiks kõigile. on väga erinevad äh, tingimused äh, Euroopa Liidus nii demograafilises kui ka geograafilises mõttes ja me analüüsime äh, Äh, meetod, mida äh, sarnased pakkujad sarnastes tingimustes äh, kasutavad. on riike, kus kasutatakse ühte lahendust, teises teisi, nii et me tõesti vaatame, milline on olukord ja võrdleme meetodeid, mida kasutatakse sarnases olukorras. siin ees istuv proua küsis artikkel seitsme tõhususe kohta ja nende etteheidete kohta, jah, nagu ka proua Madurellile ütlesin, me peame tõesti näitama, et me teeme seda, mida meilt oodatakse ja peregi eluiga tõesti ei ole veel pikk ja see ei saa ka pikaks kujuneda, kui me tulemusi, kui meil tulemusi ette näidata ei ole. nüüd see kolmas, vabandust, neljas küsimus, mis puudutab äh, gruppidest tulenevat äh, survet, jah, tõesti, inimesed on teadlikud äh, ja ma olen veendunud, et ka saadikud teavad, et äh, surve peab olemas olema selleks, et jõuda tulemusteni ja väga selgelt defineeritud otsusteni artikkel seitsme osas. härra Rüübich, mul on väga kahju, ma ei saa teile anda selget vastust. PERK põhimõtteliselt ei ole standardiseerimiskeskus äh, me oleme turureguleerija. Enisa puhul, tehniliste aspektide puhul olen juba varem öelnud, et me üritame seda tööd tulevikus rohkem teha, kuid praegusel hetkel me keskendume sellele, mis on meie äh, kõige tugevam külg, nimelt äh, erinevate hinnangute läbiviimine, turu hindamine, nii et äh, see on, läks vastus teie küsimusele, siis härra Lambert ta kasutas seda H-tähega algavat sõna, nimelt harmoniseerimist. mina kasutan ka seda sõna, sest ma arvan, et see on meie ülesanne, harmoniseerimine on see, mida me peaksime tegema, no ma ütlesin, et ma leian, et äh, üks lahendus ei sobi kõigile, kuid me üritame tõesti erinevates olukordades parimat lahendust leida. ma ju leia, et äh, me oleks poliitiline institutsioon, me oleme pigem hindav, organiseeriv organisatsioon, me pigem lahendame tehnilisi küsimusi kui poliitilisi küsimusi ja ma loodan, et äh, minu kolleegid leiavad äh, tõesti oma rolli selleks, et äh, anda vastus parlamendile selle kohta, mis suunas me edasi liikuma peaksime minu isiklik arvamus on, et mõistlik oleks võib-olla ka vahel natukene üle piiri minna. proua Hertsog küsis, kas Euroopa turg on ühtne või mitte. Telekomi valdkonnas ma arvan, et vastus on selge poliitilises ja tehnilises mõttes jah, kuid äh, tegelikult on veel väga palju tõkkeid äh, ühisturu rakendamisel, nii et PERK-il on väga suured väljakutsed ees ja hiljem rändluse puhul see tuleb ka väga hästi välja. Äh, proua Tikao ütles, et, et et äh, võrkude sõltumatus on väga tähtis, jah, otse loomulikult see küsimus on äh, üks meie prioriteete. me peaksime tulema nendest äh, poliitilistest aruteludest pragmaatiliste lahenduste juurde arutelud on tihti polariseerivad. Te küsisite ränduse kohta, seda me arutame hiljem, te küsite, küsisite komisjoni arvamust. nagu öeldud, sellest räägime täna natukene hiljem. Te küsisite, millised on äh, kulud ja et kas oleks äh, võimalik äh, rändlase tasud võrdsustada koduriigi tasudega. sellest räägime ka hiljem ja see on osa meie digitaalsest tegevuskavast. suur tänu, arvan, et vastasin nüüd ka kõikidele küsimustele. suur tänu, ütleb härra esimees sellega oleme me selle põhimõttelise arutelu lõpetanud ja tuleksime selle küsimuse juurde, mida mõned küsimused juba tõstatasid, tuleme nüüd täpsemalt rändluse koht juurde ja rändluse kolm määruse juurde. tahaksin siin tervitada härra Terevet, kes on vastutav selle esimese ettepaneku eest Euroopa Komisjonis ja kõigepealt, härra Tereve, annaksin teile sõna selleks, et te saaksite seda ettepanekut tutvustada ja siis teise sammuna saab Perek võimaluse seda kommenteerida, siis peame arutelu. Teil on sõna, tere tulemast nagu alati siia ja palun! Thank you, Mr Chairman <coughs> Good morning, good morning everybody. suur tänu ja tere hommikust kõigile. ma kohe võtan ka oma ettekande välja, ma arvan, et meie tänane kohtumine on väga ajakohane ja tõesti on õige hetk selgitada meie äh, rändluse määrust põhjalikumalt, Perek võttis oma soovitused vastu eile ja seetõttu on meil loodud sobivad tingimuseks heaks dialoogiks teemal, kust me tuleme, mida on meil ees oodata ja mis juhtub siis, kui võtame vastu komisjoni tehtud ettepanekud. oma ettekandes kavatsen selgitada meie ettepanekut lähtuvalt meie mõjuhinnangust ja põhjendada meie ettepanekuid, aga ma arvan, et enne kui me selle kallale asume, peaksime heitma pilgu olukorrale rändusturul ja rändusturu konkurentsi arengutele. rändusturg rändusturu puhul on oluline rändustohu suurus, tegemist on siis turuga, mis hõlmab nelja miljardit eurot ja Euroopa Liidu äh, rändlus äh, moodustab neli protsenti meie mobiiltelefoni firmade tulust. kui me vaatame nüüd erinevaid äh, kõnesid ja, ja erinevaid teenuseid ja nende osakaalu, Äh, pakutavatest teenustest, siis äh, telefonikõneteenused moodustavad seitsekümmend üks protsenti, andmesideteenused äh, seitseteist protsenti, kuid selle teenuste segmendi osakaal kasvab kiiresti ja sellega seoses tuleb kindlasti meeles pidada seda, et andmesideteenused, andmeside kasutamine kui selline on turu arengutes üha olulisemal kohal. meie praegune määrus ähm, näeb ette ülevaatamise kolme, kuivõrd äh, meie määrus aegub äh, kolmekümnendal juunil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, seetõttu viisime läbi kuulamise äh, ja viisime läbi analüüsi, millest lähtuvalt koostasime ka oma raporti praeguse määruse toimimise kohta ning esitasime oma uue ettepaneku kuuendal juulil. milline siis äh, praegusel hetkel on rändmusturu äh, olukord? kui me püüame hinnata seda, kuidas määrus toimib, siis võime öelda, et üleüldiselt äh, piirhindadest on väga hästi kinni peetud, üleüldiselt äh, mobiilside teenuste pakkujad on meie määrustest kinni pidanud, äh, kuid hinnad on koondunud väga täpselt piirhindade ümber ja konkurents ei toimi veel nii, nagu peab ja nagu eelkõneleja juba ütles, äh, rändlusturg ei ole veel puhas struktuurilistest probleemidest. ühesõnaga, praegune määrus on olnud küll tarbijatele kasulik, kuid struktuuriline rändlusturu probleem on jäänud siiski paraku lähendamata ja seetõttu on uus ettepanek väga teretulnud nüüd äh, heitkem pilk rändlusturudele, turule. mul on siin ka mõningad äh, joonised, äh, mõningad graafid kaasa toodud. nagu näete, rändlusteenuste eest nõutakse maksimumhinda kõne tasandil ja tarbijad ei saa kasu madalamatest hulgihindadest jae äh, piirhinnad pindade puhul äh, ei, puuduvad mobiilsideteenuste pakkujatele praegusel hetkel stiimulid madalamate jaehindade pakkumiseks. siis andmeside, nagu te näete, kaks äh, esimest näitajat näitavad jaehinda ja siis äh, kaks äh, viimast äh, näitajat, punane tulp ja roheline tulp viitavad siis hulgitasandi hindadele ja nagu näete, jällegi jaehinna ja hulgitasandi hinna vahel on tohutu vahe ja see vahe on isegi kasvanud. võib öelda, et keskmiselt äh, tarbijad maksavad üle ühe euro megabaidi eest ja äh, hulgitasandi äh, hind on alla viiekümne, võib-olla isegi alla neljakümne euro sendi megabaidi kohta. meie mõjuhinnangus me usaldasime äh, Pereki kogutud infot, Perekist äh, on olnud väga suur abi, nende kogutud andmed on meie jaoks olnud väga väärtuslikud ja kui me vaatame, kui palju äh, rändlustasud, kui palju, kui suured on rändluskulud, siis Perek on analüüsinud, kui palju maksab üks rändlusminut, kui palju maksab üks ühe sõnumi saatmine ja kui palju maksab üks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 on hinnad kaheksa kuni kaksteist eurosenti näiteks ühe megabaidi kohta. on üsna selge, et äh, meil on vaja uusi meetmeid, meil on vaja määrust, äh, mis soodustaks konkurentsi. millised on praegu konkurentsi takistused? ma arvan, et need konkurentsi takistused võib liigitada kolme kategooriasse. kõigepealt äh, regulatiivsed äh, takistused, struktuurilised takistused ja strateegilised takistused. meie mõjuhinnangud äh, võimaldasid meile täpsemalt äh, paika panda turu puudujäägid rändlusturul. turu puudujäägid on ka oma olemuselt erinevad ja on seotud ka jae ja hulgitasandi vaheliste sidemetega. kõigepealt puudub läbipaistvus ja rändlus seotakse kokku siseturuteenustega. me usume, et hea oleks, kui rändustasusid saaks standardteenusena osta sisse ja hulgi tasandil äh, äh sageli tekib probleeme seoses sellega, et äh, et rändustasusid tuleb osta peaorganisatsioonidelt äh, ja ei saa otseselt partneritega läbirääkimisi pidada hindade üle. Äh, ja praegusel hetkel puudub rändlusteenustele ka igasugune alternatiiv, võib kasutada äh, voice over IP, IP ja internetiprotokolli ehk siis internetiprotokolli ja muid lahendusi, kuid äh, need siiski ei ole täielikuks alternatiiviks rändlusteenustele, vaid võivad olla täienduseks äh, rändlusteenustele. on selge, et äh, rändlusteenuse kasuks räägib see, et seda on kerge kasutada, tegemist on väga praktilise lahendusega ja ükskõik, milline alternatiiv praegusel hetkel ka poleks, siis kõikidel alternatiiv, kõikide alternatiividega kaasneb siiski äh, teatav lisatüli tarbijatele ja, ja sellest ammutavad kasu ka arendusteenuse pakkujad. sellest lähtuvalt oleme teinud oma ettepaneku, mis meie arvates soodustab konkurentsi teeme ettepaneku laiendada äh, määruse ulatuste reguleerimisala äh, kuni kahe tuhande kaheteistkümne, kahekümne, kahe tuhande kahekümne teise aastani. Äh, me leiame, et see on oluline, kuivõrd sellest tuleb, see tooks kindlust regulatiivraamistiku osas ja ka investeeringute osas meie uus lähenemine, me oleme seda nimetanud äh, hübriidlähenemiseks, struktuurilised elemendid mängivad seal väga olulist äh, rolli. Äh, me tahaksime soodustada tarbijate valikut ja pakkuda stabiilsust. samal ajal lisaks struktuurilistele elementidele on meil vaja ka kaitsemeetmeid piirhindade osas, sealhulgas ka andmesideteenuste osas kui me nüüd vaatame täpsemalt, millised struktuurilisi ettepa-, struktuurilisi meetmeid äh, me soovitaksime, siis äh, meie tahaksime nii äh, nõudlusele kui pakkumisele keskenduda. mis puudutab pakkumist, siis me tahaksime lihtsustada alternatiivsetel telefoniteenuste pakkujatele turule pääsemist ja juba kanda kinnitanud äh, mobiilteenuste pakkujad peavad võimaldama äh, uutele tulijatele juurdepääsu äh, nende võrkudele. seda tuleks teha lähtuvalt reguleeritud hulgihindadest. see muudab uutel tulijatel, alternatiivsetel teenustepakkujatel turule sisenemise kergemaks mis puudutab äh, nõudlust, äh, siis me tahaksime, et tarbijatel oleks äh, rohkem valikuvõimalusi ja tarbija saaksid valida alternatiivseid rändlusteenuste pakkujaid Euroopa tasandil, loodetavasti sellest lähtuvalt tänu sellele hinnad langeksid ja kui äh, meie tarbija on rahul äh, oma mobiilteenuse pakkujate siseriiklike teenustega, võivad nad samas äh, siseriiklike teenuste puhul otsustada oma praeguse teenusepakkuja kasuks. samal ajal, nagu ma rõhutasin, me peame tarbijaid kaitsma, meil on vaja sellist kaitsevõrgustikku tarbijate jaoks, on selge, et struktuurilised me-, struktuuriliste meetmete elluviimine võtab oma aja ja me peame äh, tagama stabiilsuse, äh, ennustatavuse ja samal ajal äh, järjepideva tarbijakaitse. meie ettepanek oleks, et jaehinna piirhinnad kehtestatakse kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates loodame juba, et struktuurilised meetmed on äh, konkurentsi soodustanud nii, et me võime need äh, maksimumpiirhinnad äh, kõrvaldada. kui aga seda ei juhtu, siis teeme ettepaneku kahe tuhande viieteistkümnendal aastal määruse ülemaatamiseks selle ülevaatamise käigus äh, hindame turu olukorda ja ka hinnatasemeid äh, turul. ja kui äh, see analüüs näitab, et komisjoni tänane lähenemine oli liiga optimistlik, on võimalik ka vajalikke meetmeid võtma. ma olen kuulnud selle lähenemise suhtes kriitikanooli ja härra Fontaine'gi Äh, on seda maininud, äh, kahe tuhande viieteistkümnes aasta on öeldud, äh, on liiga vara, et struktuuriliste meetmete tõhusust hinnata. jah, selle üle me lähikuudel tõenäoliselt veel arutleme, kuid mina siinkohal tahaksin rõhutada, et kui need struktuurilised meetmed, mille me oleme ette pannud, on konkurentsi ohuks nii-öelda, siis turg peaks äh, kiiresti sellele reageerima. ja kui turg tõesti kiiresti reageerib, siis kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peaks turg olema muutunud äh, ja mina leiaksin, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta ei ole sugugi mitte liiga vara sellise analüüsi ja ülevaatamise läbiviimiseks mis puudutab andmesiderändlust, siis ma mainisin ja nagu te ka ise äh, minu joonistelt nägite, siis äh, andmeside edastamise hinnad on tõesti äh, uskumatult kõrged, üks euro megabaidi kohta jaetasandil ja viiskümmend eurosenti hulgitasandil. meie ettepanek oleks ka siin pikendada hindade piirmäärasid kuni meie struktuurilised meetmed äh, on teinud ära oma töö. siinkohal teeksime ettepaneku et äh, millest lähtuvalt kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peaks olema andmesideteenused, äh, andmesideteenuste hinnaks umbes viiskümmend eurosenti mõjuhinnang mõjuhinnangud oleme läbi viinud erinevate alternatiivide kohta, oleme vaadanud, milline on äh, kvaliteet, äh, milline oleks sotsiaalne, majanduslik mõju ja ja mõningate alternatiivide puhul oleme vaadanud ka, millised on meie alternatiivide ja kui palju läheks meie alternatiivide elluviimine maksma Äh, nagu ma ütlesin, meil oli äh, terve rida alternatiive, mille hulgas oli ka praeguse lähenemise juurde kindlaks jäämine, kogu määruse äh, tühistamine üldse, siis üheks alternatiiviks oli ka siseturuhindade keske, kehtestamine, siis vaatasime ka struktuurimeetmeid eraldi juurdepääsust lähtuvat lähenemist ja siin äh, ja me valisime välja kolmest äh, alternatiivist äh, koosneva nimekirja ja hindasime neid alternatiive veel eraldi. kõigepealt praeguste piirhindade jätkamine. jah, see oli üks võimalusi, otsustasime et äh, meie hindamise aluseks jääbki siis praegune olukord äh, ja teise alternatiive võrdleme me nii-öelda standardiga, mis on praegune olukord. teine alternatiiv oli siis äh, hinnapiirmäärade alandamine ehk siis selline üsna karmikäeline hindade reguleerimine jaetasandil Äh, see tähendaks siis piirhindasid, mis oleksid jaetasandil äh, praktiliselt äh, sama kõrged kui kulud. ja siis kolmas lähenemine, struktuurilised meetmed ja piirhinnad kaitsemeetmena. kui me vaatame praegust olukorda, siis nagu me näeme, tegelikult hulgitasand praegu jaetasandit hinna osas ei ole väga muudutanud ja väga raske on äh, uutel teenuste pakkujatel rändusturule pääseda, siis äh, äh, kui me hindasid karmikäeliselt kärvime, siis loomulikult kõik tarbijad oleksid rõõmsad selle üle, et nad peavad maksma väga vähe oma kõnede eest, aga teen- ja teenuste eest, kuid see ei parandaks samas konkurentsi ega äh, turgu ei muudaks turustruktuuri äh, ja mõju oleks seetõttu ainult ajutine. ja oleks küsitav, kas äh, see oleks kooskõlas hiljutise Euroopa Kohtu otsusega, millest lähtuvalt rändlusmäärus on küll korrektne, kuid piirhinnad peavad olema ajutised. ja siis viimane lähenemine, viimane alternatiiv, mis on siis ka meie soovitus, see oleks, mõjutaks turukonkurentsi ja alandaks ka hindu, ilma et me peaksime pikaajaliselt piirhindade juurde kindlaks jääma. siis äh, hulgitasandi juurdepääsukohustus on üks ettepanek äh, ja see võimaldaks alternatiivsetel teenustepakkujatel turule tulla ja ja äh, kokkulepet siis äh, MNO-de ja MVNO-dega. see võimaldaks äh, loodetavasti üle-euroopaliste rändlusoperaatorite tekkimist. ja siis veel üks meede, nii-öelda lahtisidumine, unbundling, nagu meie seda kutsume, miks meil seda vaja on? meie usume, et äh, et äh, struktuurilised meetmed on üks äh, oluline osa äh, meie lahendusest, keskendumine seehulgas ka jaetasandile. kui me keskenduksime ainult hulgitasandile, siis turulepääs oleks siiski keeruline. me peame tarbijatele pakkuma võimalust alternatiivsete teenuste pakkujate valimiseks, see tooks kaasa ka suurema tarbija teadlikkuse ja läbipaistvuse miks see siis nii hästi peaks toimima? ma olen kindel, et äh, sellist lähenemist asutakse kritiseerima. Äh, öeldakse, et inimesed äh, ei hinda, ei hakka võrdlema hindasid, nende jaoks on kergem valida lihtsalt sama teenustepakkujate kõikide erinevate teenuste jaoks. kuid ma arvan, et siinkohal on äh, oluliseks äh, elemendiks äh, üha suurenev vajadus andmesideteenuste järele ja andmesideteenuste kulud läbi mobiilsideteenuste pakkujate on tõesti või, või hind on tõesti äärmiselt kõrge võrreldes kõneteenuste ja sõnumite saatmisega ja tarbija on hinnatundlik rändlushindade osas, kui asi puudutab andmesidet ja kui äh, teenusepakkujate vahel vahetamine on lihtne, siis nad kindlasti valivad äh, alternatiivse teenusepakkuja andmeside jaoks äh, ja see on konkurentsi seisukohast soodne. seda tuleb kindlasti teha aga nii, et see oleks tarbijasõbralik ka lõpptarbija seisukohast. meie ettepanek oleks, et saab valida Euroopa Liidu rändlusteenuste puhul alternatiivsed pakkujad ja tarbija jääb alles sama telefoninumber, sama SIM-kaart nagu siseteenuste osas. või siis vähemalt kasutatakse sama terminali. ja tarbija peab saama igal hetkel teenusepakkuja, kahe teenusepakkuja vahel vahetada ja meie äh, määruse ettepanek on tehniliselt neutraalne. meil on üks ettepanek IMSI, kahekordne IMSI ettepanek, aga meil on ka teisi äh, äh, alternatiivseid ettepanekuid, mis soodustaksid tõesti ka konkurentsi rändlusturul ja siis juba mainisin neid äh, ajutisi äh, äh, piirhindasid, rääkisin juba sellest, miks meil seda vaja on, meil on vaja seda selleks, et et meie struktuurilised meetmed saaksid toimima asuda ja ma olen, ma olen kindel, et siinkohal piirhinnad tõesti on kasulikud kaks tuhat, kahe tuhande viieteistkümnendaks, kuueteistkümnendaks aastaks peaksid äh, hinnad, mida teenustepakkujad tarbijatele pakuvad, olema piirhindadest tõesti märgatavalt madalamad. siis äh, mis puudutab mõjuhinnangut, siis äh, me oleme töötanud välja majandusliku mudeli, et meie erinevate alternatiivide sotsiaalset majanduslikku mõju hinnata ja püüame vaadata, millised on siis erinevad äh, Äh, erinevate alternatiivide mõjud, ränduse kvantiteetide, tulude ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi erinevate äh, elementide osal, osas. ja kui me nüüd vaatame siis neid kolme erinevat alternatiivi, mida ma kirjeldasin, või täpsemalt öeldes kahte alternatiivi, mida võrrelda, võrdleme praeguse olukorraga, äh, mis on meie võrdlusaluseks, siis näeme, et hindade kärpimine kus äh, tarbija hind oleks kuludega praktiliselt võrdne, oleks lühiajaliselt kõige kasulikum, kuid äh, see ei oleks pikaajaliselt püsiv lähe-, lähenemine. kolmas lahendus äh, toimib hästi, heaolu osas mitte küll nii hästi nagu hindade karp, kärpimine, kuid ta Äh, pidagem äh, meeles seda, et äh, et siin on arvestatud ainult piirhinnaga, kuid nagu ma juba ütlesin, me loodame, et hinnad on kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks märgatavalt madalamad kui need kehtestatud maksimumpiirmäärad. kui me vaatame siis elluviimise kulusid, siis siin äh, on, oleme me lähtunud sellest kahekordsest IMSI lähenemisest ehk siis rahvusvahelise mobiilside tunnuse lähenemisest, kuid me oleme valmis ka teiste, teisi alternatiive kaaluma, kuid meie eesmärgiks on igal juhul see, et äh, lõplik lahendus oleks äh, konkurentsi soodustav rändlusturul. ja hinnanguliselt äh, läheks selline lähenemine maksma kolmsada miljonit eurot tööstuse tasandit, see oleks vähem kui kümme protsenti iga-aastastest rändlustuludest ja null koma kaks protsenti kogu aastatulust meie tööstusele. Need kulud oleksid ühekordsed ja kuivõrd nende abil luuakse alustalad jätkusuutlikuks konkurentsiks, siis tuleks neid kulusid kindlasti näha laiemas ja kontekstis ehk siis äh, tulevikku suunatud kontekstis, äh, need on äh, kulud, need on investeeringud, mis aitavad meil muuta rändlusturgu konkurentsivõimeliseks ja seda konkurentsi jätkusuutlikuks. üldhinnangu osas usume, et struktuurilised meetmed võimaldavad konkurentsi parandada rändlusteenuste osas mobiiltelefonide kasutajatel oleksid suuremad valikuvõimalused ja regulatiivraamistik, keskkond muutuks stabiilsemaks ja muutuks struktuuriliselt. siis äh, tarbija seisukohast äh, tooks see kaasa jaehindade langemise, mis lähtub äh, paremast konkurentsist. oma pika sõnavõtu lõpuks tahaksin öelda, et äh, praegusel hetkel meie mobiiltelefoni äh, turg ei toimi, kahe tuhande seitsmendal aastal kehtestatud piirhindadega lähenemine on tarbijatele olnud kasulik, äh, kuid pole arendusturu põhimõttelisi probleeme siiski lahendada suutnud ja seetõttu tuleb meil teha ettepanek lahenduse kohta, mis aitaks meil ka arendusturu struktuurilistele probleemidele lahendusi jõuda leida. suuri aitäh, esimees! suur tänu! selle väga põhjaliku ettekande eest ja annaksingi e, sõna nüüd härra Fontenile, et tema saaks esitada oma arvamuse selle ettekande kohta. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma e, paluksin e, vabandust, et ma kohe praegu sõna võtan, sellepärast ma pean peatselt lahkuma. mul on kohal siin ka minu kolleeg, kes tegeleb selle projektiga mis äh, tegeleb ka nende küsimustega. nii et me võime rääkida sellest küsimusest enne, kui me oma aruteluga edasi läheme. loomulikult on tegu praegu käiva aruteluga, tegu on ka väga pikaajalise aruteluga ja see ei ole veel lõppenud. nii et äh, ma tuleksin äh, tagasi selle koha juurde, kus ma katkestasin oma ettekande juures, nii et meie omalt poolt teeme kõik selleks, et ähm, osutada omapoolset tuge Euroopa Liidu institutsioonidele ja see puudutab siis ka Euroopa Komisjonile osutatavat abi äh, praeguste arutelude puhul. nüüd, äh, detsembrikuus, viimase aasta detsembrikuus me tulime välja ka oma nõuannetega komisjonile, mis puudutab siis äh, käsitletavat määrust ja me oleme olnud osalejad ka eh, komisjoni aruteludes ning me tegeleme praeguse komisjoni ettepanekuga ning eh, järgnevatel aruteludel me ka tegeleme sellega, te leiate sellega kohase artikliga meie veebilehelt, me panime selle sinna üles eile. nüüd eh, mõningad meie seisukohad selle ettepaneku osas. kõigepealt ka mina ootan äh, huviga äh, turu arenguid, äh, mis seisavad meie ees. loomulikult aastani kaks tuhat kakskümmend kaks on väga palju aega välja, me loodame, et meie turg muutub veelgi dünaamilisemaks, nii et milline on siis meie visioon turu arengutest? kõigepealt lühikene analüüs minu poolt komisjoni ettepaneku osas, nii et võib-olla mõningates asjades on meie arvamus natukene teistsugune seisukoht me jagame eh, komisjoni eesmärki saavutada madalamaid eh, hindu ja mm, läbipaistvust ja suuremat konkurentsi, loomulikult on ka need meie eesmärgideks samuti. me leiame, et viimase viie aasta jooksul rändluse määrus on väga suurt kasu toonud tarbijatele ja seda siis eh, madalamate hindade näol. ja me näeme ka, et neid on mm, hindade tõusu eest äh, kaitstud paremini. me näeme ka, et kulud on väga kiiresti äh, langenud ja me näeme, et lõhe ähm, hindade, turuhindade ja kulutuste osas on endiselt väga suur ning me näeme, et see ähm, selline olukord äh, on terves Euroopa Liidus ning me näeme, et määrust on vaja ja me näeme ka, et turu jõududest endast ei piisa selleks, et ähm, tarbijatele äh, kohaseid hindu äh, pakkuda pikas äh, perspektiivis. ja me ka leiame, et jae piirhinnad tuleb kindlaks määrata. ja Äh, nagu ma juba mainisin, äh, siis meil on endiselt tegu väga suure äh, lõhega jaehindade ja, ja nende kulude vahel, mis nende aluseks on, nii et me siin ootame paremaid lahendusi aastaks kaks tuhat viisteist. keskpikas perspektiivis hulgihindade alanemine peaks samuti pakkuma tarbijatele võimaluse kasutada ühtset Euroopa tariifi ja need ähm, hinnad ähm, siis, mida makstakse rändluses äh, kas kõnede tegemisel, lühisõnumite saatmisel, andmeside puhul peaksid ähm, olema sarnased nendele hindadele, mida nad maksavad oma äh, koduteenuse pakkujale ja mis puudutab andmeside rändlust, siis me teame, et eh, hinnad eh, siin on endiselt liiga kõrged ja meie leiame, et eh, neid hindu tuleks ajakohastada ja tegu on siin keerulise tegevusega, nii et me peaksime ka vaatama, milline on olukord konkurentsis ja me peaksime konkurentsi olukorda turul parandama, kuid äh, me peaksime ka rõhutama seda, et piirhindade kehtestamine kindlasti kergendab äh, just äh, nende tarbijate olukorda, kes kõige rohkem andmeste kasutavad ja me teame, et iPhone'id ja muud taolised telefoni, nutitelefonid leiavad aina rohkem kasutamist. ja me teame, et nõudlus ähm, suureneb ning see tähendaks, et äh, hinnad peaksid äh, alanema ja siinkohal me soovimegi ähm, vastu tulla äh, nende tarbijate soovidele ja me kindlasti peame selle olukorra jälgimist ka üheks kõige olulisemaks oma ülesandeks nüüd ähm, lahendused, struktuurilised lahendused, mitte keegi ei taha saada hinna osas mingisuguseid regulatsioone ja seetõttu me äh, on, nõustume komisjoniga, et ähm, paralleelselt hinna äh, küsimuste lahendamisele me peaksime leidma lahendused ka struktuurilistele küsimustele kuid probleem on selles, et me peame leidma lahenduse, kuidas väga kiiresti neid meetmeid rakendada, vastasel korral turu arengud tekitavad uusi probleeme rändluse turul, nii et me peame leidma kiiremaid lahendusi. ja rändluse madalamad tasud võivad kindlasti positiivselt mõjutada ka niinimetatud eurotariifi ja me peame leidma sellise lahenduse, mida ei oleks kallis rakendada. ja mida on ka praktiline rakendada. nüüd Perek leiab, et rahuldavaid struktuurilisi lahendusi ei ole veel leitud ja mida ma mõtlen siin rahuldaval, nimelt et lahendused peaksid olema sellised, mis teenivad nii konkurentsi kui ka tarbijate huve proportsionaalselt. ja samuti tuleb sinna arvestada ka tehniliste mm, rakendustega. nüüd äh, see mõjuhinnang, äh, millest siin samuti räägiti, ähm, IMSI lahendus ja samuti lahtisidumine, siis me näeme, et siin on mõningaid äh, huvitavaid äh, aspekte, kuid sellegipoolest me äh, ei tea täpselt, kuidas seda kõike rakendada lühiaja, lühikese aja jooksul, kas see on realistlik? samuti on siin jällegi hinna küsimus ja me loodame, et siin keskpikas perspektiivis just äh, konkurentsiolukord paraneb ja see tähendab, et äh, operaatoritele äh, tuleb pakkuda paremaid stiimuleid selleks, et nad saaksid oma rändlusteenuse tasusid alandada. ja me teame, et just MNO ja MVNO teenuste pakkujad on siin kõige olulisemad turuosalised ja mis puudutab nüüd äh, hulgimüügimeetmeid, äh, siis meie toetame äh, sellekohaseid komisjoni ettepanekuid ja oluline on siin jällegi kiire realistlik rakendamine. ja me ei saa siin oodata mm, väga kiiret mõju. nüüd, me teame, et lahtisidumismeetmete puhul me ei äh, saa veel täpselt vaadata, kes on siin kõige suuremad kasusaajad, me peame siin tööstusega äh, leidma aruteludes kõiki rahuldava äh, lahenduse. meie oma dokumendis leiame, et selleks, et, et valida mingi kindel struktuuriline lahendus, siis me peame olema kindlad, et see lahendus tõesti ähm, rahuldaks kõikide tarbijate huvisid ja samuti eh, peaks seda lahendust saama võimalikult kiiresti rakendada ja see peaks olema ka majanduslikult eh, tulutoov. ja see peab ka rahuldama eh, turuosaliste kriitilise massi huve. nüüd, sellise süsteemi sisseviimine, kus ei ole eh, kõiki aspekte korralikult läbi eh, lahendatud, see me, eh, läbi arutatud, see, sellel ei ole meie meelest asjakohane. ja nendel põhjustel, lugupeetud daamid ja härrad, meil on natukene ettevaatlikum arvamus struktuuriliste meetmete rakendamise mõjude osas. nimelt, me peame olema enne igasuguste meetmete sisseviimist veendunud selles, et ähm, see negatiivselt ei mõjutaks turuosalisi hindade olukorda ja meie leiame, et praegu selliste välja pakutud meetmete sisseviimine oleks äh, liiga äh, äh, varane. nii et kui me soovime tegeleda piirihindadega, siis me peame täpsemalt vaatama, ehm, kuidas piirihinnad olukorda mõjutavad, see on olnud keeruline küsimus. ja kasulik ei oleks ka eh, nii madalaid eh, piirihindu eh, kehtestada, et see takistaks uute turu, osaliste turule tulemist, kuid samas ei tohiks neid ka liiga kõrgele ajada. ja siinkohal me saame täiesti aru, et komisjonil on väga keeruline küsimus lahendada ja pereks soovib äh, siin äh, teistsugust lahendust välja pakkuda, nimelt äh, meie oleme välja pakkunud madalamaid piirihindasid aastaks kaks tuhat neliteist. meie leiame, et et kui piirihinnad on sellised, kus jaemüügi hind on kolm korda äh, suurem kui see, mis on hulgimüügi hind, siis see teen-, äh, teenib nii tarbijate kui ka uutele, uute turuosaliste huve. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal PEREK tuleb äh, välja ka oma uue ülevaatega sellest uue, uue ettepaneku strateegiast ja meie meelest uus määrus peab üle vaatama, eh, kuidas struktuurilised lahendused eh, turujõude mõjutavad ja see, ja siinkohal peab eelkõige just keskenduma hindadele, samuti eh, tuleb üle vaadata ka kulude küsimus. kümme aastat on väga pikk aeg selleks, et hakata kehtestama reguleeritud piirhindu ja regulaatoritena äh, te teate, et iga kahe-kolme aasta äh, tagant meie teeme, koostame oma aruandeid turuolukorrast just sel põhjusel, sellepärast et äh, me peame vaatama, kas ähm, ähm, piirihinnad on endiselt aktuaalsed ja kas ja seetõttu ma pakkusin ka välja selle uue lahenduse jaehindade ja hulgimüügihindade omavahelise suhte osas ja lõpetuseks äh, sooviksin tulla veel ühe äh, küsimuse juurde, mis on küll meie tegevuskavas, millest komisjoni esindaja ei rääkinud. ja PEREK toetab, et ka see kaasataks äh, aruteludesse, on nimelt praegu meil on väga tõhus ähm, kõrgete hindade eest kaitsemise mm, seadustik olemas ja me leiame, et me peaksime seda kasutama ka tulevikus. ma tean, me teame, et neid ähm, sätteid on keeruline rakendada, kuid me teame, et väga paljud tarbijad, kes tulevad tagasi puhkuselt, äh, leiavad eest ähm, väga suured arved, nii et me peame selliseid olukorda, äh, olukordasid vältima just rändlusteenuse hindade äh, reguleerimisega me teame, et praegu mõningad äh, mobiilsideoperaatorid äh, kasutavad juba vabatahtlikul äh, alusel välja pakutud meetmeid, kuid me peame tegeleme ka nende tarbijate muredega, kes reisivad ka Euroopa Liidust väljapoole. ja siinkohal me peame tegelema ka nende andmesideoperaatoritega, kes pakuvad äh, teenuseid äh, tarbijatele, kes kasutavad andmeste äh, rändlust ka väljaspool Euroopa Liitu. niisiis, meil on olemas oma soovitused ja me leiame, et need toetavad ka struktuurilise lahendamise leidmist ja selliste struktuurilise lahendamis, lahenduse leidmist, mis toetab äh, konkurentsi tugevnemist äh, ka rahvusvahelisel tasandil ja siin äh, ka tugevdab koostööd tööstusega ning ja meie loomulikult soovime pakkuda igakülgset abi omalt poolt kõikidele, kes meie käest abi ja toetust küsivad, aitäh! suur tänu! Svein oli tegu tõesti väga põhjaliku ettekandega, põhjaliku selgitusega Äh, põhjaliku selgitusega komisjoni ettepaneku kohta ja terve rida kolleege on juba avaldanud soovi sõna võtta. nii et äh, alustame siis otsast peale, proua de Castillo on kõigepealt, palun. suur tänu. ma äh, teen lühidalt, et äh, härra Fontaine saaks vastata ka minu küsimustele, mul on väga hea meel, et Perek äh, on esitanud ka äh, raporti selle mõjuhinnangu kohta, sellepärast et äh, ma leian, et ka Pereki arvamus selles küsimuses on vältimatu, sellepärast et meie soovime ju kõik, et turg oleks konkurentsivõimelisem ja samas me soovime ka, et meie turg oleks integreeritum ja seda just rändluse valdkonnas nii et eh, mis puudutab siis eh, lühisõnumite teenust, andmeside teenuseid ja eh, kõneteenuseid. nii et me oleme juba varem Pereki aruande kätte saanud, ma eile vaatasin seda lühidalt üle ja ja mm, ma saan aru, et mingisuguseid lõplikke otsuseid veel ei ole ja me parlamendis ka arutame seda küsimust peatselt väga põhjalikult. väga oluline on aga juba praegu väga põhjalikult pereki aruannet ähm, läbi vaadata, et, et kui siin kuulata äh, Pereki aruannet ja, ja ei olda kursis ähm, komisjoni ettepanekuga, siis võiks, võib jääda mulje, et tegu on ainult nüanssidega. nii et võib isegi arvata, et tegu on vaid väikeste üksikasjadega, aga minu, mina leian, et siiski tegu on rohkema äh, kui üksikasjadega. ja ma olen siin võib-olla kuradi advokaadiks, kui ma ütlen, et me peaksime põhjalikult eh, Pereki eh, aruannet vaatama. Perek ütleb, et eh, ei piisa ainult struktuuriliste lahenduste leidmisest, nii nagu komisjon välja pakub, vaid et struktuuriliste reformide kõrval tuleb säilitada ka piirihinnad. ja eriti just just äh, suurklientide puhul. nii et äh, komisjon äh, ütleb, et struktuuriliste reformidest lähtuvalt meil ei ole vaja enam neid piirihinde kehtestada, kuid Perek väidab just vastupidist et piirihinnad äh, tuleb siiski säilitada selleks, et vaadata, kas struktuurilised äh, reformid ka äh, oodatavat mõju annavad ja et kas tõesti viib see oodatava konkurentsi tugevnemiseni. ja lõpetuseks ma sooviksin rääkida veel paarist küsimusest, mis mul tekkisid selle ettekande ajal. ühelt poolt tunnustatakse, et operaatorid täidavad ähm, eeskirju, nii et neid eeskirju, mis on ära toodud määrustes üks ja kaks. ja siinkohal ollakse kindlad, et operaatorid et, et operaatorid võtavad õigeaegselt üle äh, ka struktuurireformide käigus toodavad uued sätted. kuid siinkohal on Perekil teatav äh, kõhklus tekkinud, mis on isegi suurem kui komisjonil ning sellele lisandub veel ka kulude küsimus. kui te soovite struktuurilisi reforme hakata rakendama, siis see ei ole väga lihtne, isegi juba ainult tehnilisest küljest vaadatuna on see suhteliselt kompleksne teema isegi kui esmapilgul paistab, et äh, olukord on tegelikult väga lihtne, kuid tegelikult rändlusteenuste operaatoritele see ei ole sugugi äh, lihtne, et siin nad peavad olema tehniliselt suhteliselt loomingulised ja samal ajal soovitakse hindasid alandada suurklientide jaoks, nii et minul tekibki küsimus, et kas see mitte ei mõjuta negatiivselt nende mm, operaatorite äh, arvu, kes üldse saavad rändlusteenuse turul osaleda. et kui siinsamas samaaegselt äh, nõutakse investeeringuid ja samaaegselt äh, suurklientidele hindu alandatakse, siis see võib tegelikult lõppkokkuvõttes töötada üksteisele vastu, nii et see on küll ainult teooria, kuid sellele ei ole keegi ei vastu rääkinud ega ei ole ka seda kinnitanud. Pereki esindaja ütles, et sellel mingit mõju ei ole, aga see oli lihtsalt minu selline esimene kaalutlus. nii et me peame siin võib-olla ka ära ootama äh, pretsedendi juhtumit äh, ja me peame ka vaatama, kas peale struktuuriliste reformide läbiviimist on vaja võtta veel mingisuguseid teisi samme, kuid parlament äh, on vägagi huvitatud sellest, et rändusteenuse turg oleks konkurentsivõimeline. sellepärast, et just äh, Euroopa Parlament ja, ja meie liikmed on vägagi puudutatud sellest, et just rändlusteenuse turg ei ole väga konkurentsivõimeline. ja kindlasti saab sellest äh, üks olulisem teema meie aruteludel ja kindlasti saab see oma mõju avaldama ka meie hääletustele. ma ei tea, kas teil on veel mingisuguseid lisaargumente tuua aga ma usun, et ähm, me saame hiljem veel Perekiga seda küsimust arutada. suur tänu ja härra Rüübil, suur tänu! suur tänu selle ettekande eest, suur tänu ka nende heade ähm, ettepanekute eest. nüüd ähm, andmeste teenus ja piirhinnad. ma, äh, kui ma vaatan näiteks oma telefoni eest siis siin tulevad tavaliselt ka andmeste teenuse hinnad, et kui palju maksab sada gigabaiti ja, ja kuna ma reisin pidevalt ähm, erinevate Euroopa riikide vahel, siis ma saan pidevalt neid ähm, teateid hindade kohta. aga näiteks, kui lugeda lihtsalt meile, siis ähm, andmesiside ei olegi väga mahukas, aga kui hakata näiteks äh, kui hakata näiteks filmi alla laadima, mis on näiteks üks gigabait ja kestab üks tund, siis sellisel juhul võib see hind ula-, ulatuda isegi üle kolmeteist tuhande euroni. Teie pakkusite siin väiksemaid, madalamaid äh, piirhindu. kui ma Austrias äh, ühe gigabaiti alla laadin, siis ma maksan selle eest ühe euro, nii et kui ma Austrias laadiksin, laeksin selle filmi alla, siis ma maksaksin sellest ühe e-, euro ja kui ma laeksin selle filmi alla siin Belgias, siis ma maksaksin selle eest kolmteist tuhat eurot, nii et kuidas teie jõudsite selle hinnani, mis on siis viisteist eurot? härra Roll, jah, te peaksite võib-olla ka ütlema, milline film see täpselt on, sest sellest sõltub ka meie vastus. suur tänu ja nüüd kolleeg Van Nistelrooy suur tänu, äh, ma teen lühidalt. suur äh, tänu selle ettepaneku eest. meil on äh, nüüd olemas ka mõjuhinnang olemas, eelmisel arutelul meil seda mõjuhinnangut veel ei, ei olnud. ja väga hea oleks, kui ITRE peaks ka vastava kuulamise, et me saaksime kuulda ka äh, Ähm, tööstuse poolseid ähm, arvamusi, nii et nende arvamused on võib-olla teistsugused. nüüd äh, kaks väiksemat punkti, härra Rüübik juba rääkis sellest, et et te, väga oluline on meie jaoks äh, rändluse teenuse küsimus, tegelikult me peaksime sellest äh, loobuma, et tegelikult peaks olema meil ainult üks hind, kui me soovime, et turg areneks nii et me peame vaatama, mida me soovime aastaks kaks tuhat viisteist saavutada, kui me praegu asja tõsiselt ei võta, ja kui me piisavalt sellega ei, ei arvesta, kuidas hinnad on arenenud, siis me peame vaatama ka, millised on äh, riikliku taseme äh, piirhinnad. ja nüüd pakutakse välja, et me saame valida ise äh, rändluse teenuse operaatorid, kuid sellisel juhul tekib ol-, muutub olukord nii keeruliseks, et me ei suuda seda lahendada aastaks kaks tuhat viisteist, nii et ma ei tea, mis hakkab juhtuma aastal kaks tuhat kakskümmend kaks, see on veel liiga kaugel aga mul on selline tunne, et me võtame praegu selle pooliku meetme. et need, kes soovivad tõesti Euroopa tasandil äh, konkureerida, siis ma arvan, et äh, need saavad hakkama küll ka ilma selle piirhinnata, suur tänu. Metsaos. härra Metsanas, palun. jah, suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada nii Perekit kui ka komisjoni selle sissejuhatuse eest. mul on väga hea meel arutada rändluse küsimust täna siin ja tahaksin nii Perekilt kui ka komisjonilt äh, paluda, et äh, määruse väljatöötamisel peaksid nad arvestama ka väikeste riikidega sellepärast, et väikesed riigid äh, jäävad tihti kaotajaks nende maksimaalsete hinnamäärade puhul. mina olen pärit Slovakkiast, aga olen veendunud, et Ungari ja, ja Bulgaarial on samasugune probleem. mul pole küll aimugi, milline on olukord Poolas. on väga suured äh, hinnaerinevused erinevate operaatorite vahel, äh, suisa kümnekordsed hinnavahed vahel Äh, mobiilsideteenuste puhul just. mul on äh, väga hea meel, et äh, härra Fontaine, ma oleks ära pealt isegi öelnud härra Perek, et härra Fontaine ütles, et määrust on veel pikka aega vaja ja on väga hea, et te mainisite ka Euroopa tasandil tariife ja ma tõesti loodan, et äh, kunagi me saame need ka Euroopa tasandil kehtivad tariifid, sellepärast et äh, see paneb paremasse olukorda ka väikesed ja keskmise suurusega operaatorid. me ei saa loota ainult turujõududele. meil on vaja ka reguleerimist. tahaksin äh, nii Berekit kui ka komisjoni üles kutsuda võimalikult kiiresti reageerima, sellepärast et äh, niimoodi on, sest äh, ainult nii on võimalik lahendada probleeme suhteliselt väikeste riikide jaoks. siin räägiti üle saja kümne protsendi suurusest kasumist, äh, see kohe kindlasti ei ole õigustatud. Need kasumimäärad peavad langema eriti just väikestes et riikides. näiteks Slovakkias on kolm mobiilsideteenuse pakkujat ja ma ei usu, et neid juurde tuleb, nii et tõesti raha, lahendus tuleb leida hinna ülemmäära osas. suur tänu ja kolleeg Pellet, palun uh,! Thanks very much uh...! suur tänu, härra esimees, siin on tõesti juba väga palju küsimusi esitatud, nii et teen lühidalt. mind väga huvitas see, mida härra Fonteinil või vabandust, mida komisjoni esindajal meile öelda oli härra Fontaine ettepaneku kohta. Ehm, mõned ehm, märkused komisjoni ettekande kohta. kas te võiksite meile anda aimu selle kohta, milline on võrdlus teiste turgudega, USA, Lõuna-Korea turuga, millised on seal ehm, kasumimäärad, kui palju teenivad seal operaatorid, kas ka sealne kasumimäär on sada kümme protsenti? meil on otse loomulikult äh, vaja seda informatsiooni teada saada ja mõelda ka sellele, kui palju seal uut tehnoloogiat kasutatakse. ja teine küsimus puudutab andmeülekande kiiret kasvu. praegu see moodustab kakskümmend protsenti turust, kuid äh, see määr tõuseb väga kiiresti. meil on tegemist äh, ettepanekuga määruseks, me eeldame, et äh, kasv kiireneb veelgi ja et äh, äh, turul võib tekkida ka äh, nii-öelda andmeside ummikuid ja tahaksin teada, kas operaatorid on tõesti äh, Äh, valmis ka selliste olukordade lahendamiseks, kas investeeringud infrastruktuuri on olnud piisavad, kas nad on arvestanud äh, selle oodatud andmeside kasvuga? suur tänu! okei okay., ähm, kui olete nõus, siis teeme lühikese pausi küsimuste esitamises ja anname nüüd võimaluse härra Fonteinile vastata küsimustele, sest ta peab varsti ära minema. Te ei ole sellega nõus? ei, siis jätkame. mul on väga kahju, härra esimees, kuid ka teistel fraktsioonidel on ka küsimusi Fonteinile ja te annate praegu kogu aeg sõna Rahvaparteile. ma tean, et see on teie kodupartei, kuid äh, ol, olgem siiski ühendatud mitmekesisuses ja see on tavaliselt nii, me tõesti teeme, ma väga vabandan, jah, saan teist aru, nii et jätkame, meil on siin tõesti väike probleem. proua Hertsak, palun. Eh, thank you, thank you, chairman. suur tänu, suur tänu, härra esimees, ka mina tahtsin äh, mainida seda, et sekretäriaat peaks vaatama, et tõesti erinevad fraktsioonid oleksid küsimuste esindamises äh, esitatud, sest niimoodi oleks võimalik kõige paremini tasakaal tagada. mul on mõned kommentaarid. rändlustasu oli parlamendi eelmise ametiperioodi üks suuremaid saavutusi, see oli tööstuskomisjoni ainus projekt, mida kajastati ka valimiskampaanias, nii et ma arvan, et parlamendil on tõesti suur soov ka rääkida sellest küsimusest ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mõjuhinnangust, sest tegemist on selle ühe ja ainsa Euroopa projektiga, mida ei esindanud mitte ainult erinevad poliitilised fraktsioonid, millest nad ei olnud huvitatud, vaid tõesti äh, meil oli võimalik kodanikele näidata, miks Euroopa on kodanikele hea minu teine kommentaar on tehniline. seda ei ole siiamaani puudutatud. ma arvan, et pärast seda seadusloome muutust on meil oodata negatiivseid mõjuseid. mul on kolm või neli telefoni ja kui mul oleks võimalik mobiilsideoperaatoreid äh, valida, siis oleks minu käekott ka väiksem, sellepärast et mul ei ole mitte kolm-neli telefoni, vaid üks telefon. ma arvan, et sellel oleks väga suur väärtus, kui selline tehniline muutus oleks võimalik ellu viia. kui mitte, siis otse loomulikult äh, Äh, tarbijad, mitte ainult naised, kellel on suured kotid, vaid ka mehed saavad tõesti valida ja neil on võib-olla võimalik valida ka perepakette äh, või nad saavad tõesti, äkki me saame valida paketis või see terve partei liikmetele, mul on perepakett, mul on siin parteipakett, mul on üks Prantsuse, Belgia ja Ungari telefon ja kui oleks võimalik, siis ma tahaksin tõesti ainult ühte nuppu ja ühte telefoni äh, kõikide nende pakettide jaoks, nii et ma tahtsin küsida, kas minu unistus võib ka kunagi ellu ähm, täituda, sellepärast et sellel oleks väga-väga suur mõju mobiilside teenustele. ja minu viimane küsimus ma loodan, et see on tõesti tehniliselt lahendatav ja lihtne kui see unistus täide läheb, siis tarbijatel oleks äh, risk väga suur, nimelt et äh, sa võid ennast ära unustada. teame ju varasemaid näiteid selle kohta, kuidas äh, mõni inimene sai tuhande eurose arve ainult sellepärast, et sõitis mesinädalatele ja unustas mobiilside pakkujat vahetada nii et kuidas me saaksime lihtsalt vältida seda, et inimesed kogemata kasutavad mõnda teenust eh, ja saavad ülisuure arve pärast, ehk et kuidas me saaksime tõesti vältida neid eh, ohvreid, eh, kes lihtsalt kogemata või unustades endale suure arve tekitavad peale selle olen nõus sellega, et arved tuleb lihtsustada, nad peaksid olema eh, Euroopa Liidus ühtsed pärast seda, kui kaks päeva uurisin oma arveid, jõudsin järeldusele, et et et Äh, pean oma internetiga midagi ette võtma ja siis oli tulemuseks hoopis see, et internetiteenus kui selline oli täiesti kadunud ja ma pidin mitu päeva otsima lahendust oma internetiprobleemile. kolleeg Lambert, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt küsimus komisjonile. kui te tegite oma ettepaneku ja hindasite seda, kas te pidasite aru ka tarbijakaitseühendustega, eriti selles osas, mis puudutab struktuuri eeliseid, ma ei mõtle siin mitte ainult hinnamäära, vaid ka tõesti infrastruktuuri kas te mõtlesite ka mingitele struktuurilistele eelistele, mida muutus võiks tarbijatele kaasa tuua, ma tõesti loodan, et kohe alguses pidasite läbirääkimisi ka tarbijakaitseühendustega mitte ei andnud alles hiljem neile võimalust oma sõna sekka öelda. teine küsimus puudutab Berekit ja maksimaalseid hinnamäärasid. jah, ma olen teiega nõus, eriti sellega, et eh, hinnamäärade paikapanemine teatud perioodiks on praktiline lahendus. tahan lihtsalt kindlaks teha, et sain teist õigesti aru, kui te rääkisite hulgi- ja jaemüügi hindadest. kas te soovite teatud äh, ähm, Äh, määrasid paika panna näiteks nii, et äh, jaemüügihinnad ei või olla kaks-kolm-neli korda kõrgemad kui hulgimüügihinnad, ehk et oleks mingi kindel number paika pandud ja ma tõesti tahaksin lahendust, kus öö, äh, oleks võimalik vältida seda, et hinnad kõik on selle üldise hinnamäära ümber koondunud. see minu jaoks näitab väga täpselt, et tegemist on kartellikokkulepetega ja paluksin, et komisjon ja kommunikatsiooni peadirektoraat uuriks seda küsimust. meil võivad olla hinnamäärad, meil võivad olla reeglid, kuid kommunikatsiooni peadirektoraadil on võimalus aidata neid asju õigele kursile viia, meil on äh, teistes töösvaldkondades ka väga palju erinevaid äh, osapooli ja kogemused on näidanud, et me peame selliseid asju uurima. tavaliselt igas riigis on mingi kindel arv äh, teenusepakkujaid, nii et hinnavõrdluste tegemine ei ole üldse mitte raske ja tahaksin teada, kas komisjon kavatseb tõesti ka sügavamalt selle küsimusega tegeleda. suur tänu! suur tänu, kolleeg Toia, palun! jah, suur tänu, härra esimees nagu kolleeg Hertsog ütles. meie lähenemine parlamendi eelmise ametiperioodi jooksul ränduse osas aitas Euroopa tarbijate silmis Euroopa reputatsiooni parandada. aga me peaksime mõtlema ka probleemidele. lahenduse saavutamine ei olnud üldse mitte lihtne ja me peaksime nendest kogemustest õppima ja mõtlema nendele positiivsetele kogemustele. Nad olid küll osaliselt positiivsed, nagu tänahommikune arutelu siin on näidanud. võib-olla me peaksime nüüd olema otsusekindlamad ja julgemad peaksime võib-olla ütlema, et andmeside tuleb kaasata rändlustasude ähm, alla, me peaksime olema otsustavamad äh, selleks, et jõuda siis ka tõesti ähm, lahendusele. olen nõus eelkõnelejatega, meil on vaja ühtlustamist äh, riiklike hindade ja rändlustasude vahel, sest ainult nii saaksime me rääkida tõelisest ühisturust. ärgem unustagem, et Euroopa kodanikud äh, muutuvad järjest mobiilsemaks. jah, me teame, et lahendusele ei ole võimalik jõuda päevapealt, kuid meil tuleb kõigepealt siiski probleemid lahendada. eriti selles osas, mis puudutab maksimumhindade definitsiooni me oleme tarbijakaitseühendustelt juba nii mõndagi kuulnud. Nad on esitanud meile andmeid, mida ei olnud võimalik kellelgi vaidlustada ja tarbijakaitseühenduste statistika näitas, kui suured on äh, hinnavahed ja nad ei ole absoluutselt mitte kooskõlas tegelike kuludega. nii et äh, lõhe tegelike kulude ja hinnatariifide vahel on väga suur ja suisa õigustamatult suur Euroopa Tarbijakaitseühendused on meile konkreetsed andmed esitanud, nii et tahaksingi nüüd teada, kuidas õigustatakse neid hinnavahesid, kuidas neid põhjendatakse. ma kutsuksin komisjoni üles siiski ratsionaalset pilti looma ja mõtlema ka sellele, mis oleks mõistlik kasumimäär. me peaksime otse loomulikult äh, teenusepakkujatele andma võimaluse äh, infrastruktuuri investeeringute tegemiseks, kuid me peaksime siiski uurima kulusid äh, ka selles osas, kas äh, kulud on suuremad siis, kui teenust pakutakse ainult Itaalias või kui seda pakutakse ka Prantsusmaal ja Belgias mina võib-olla olen ihnem kui äh, kolleeg Hertsog, mul on ainult üks mobiiltelefon ja üks teenusepakkuja ning äh, seda, selle laiskuse hinda maksan ma siis iga kuu, kui saan arve. jah, on erinevusi ka mm, suurklientide ja lõpptarbijate vahel. mulle tundub, et ka siin ei ole veel selgelt defineeritud asju. tahaksin teada, miks tehakse vahet suurtarbijate ja lõpptarbijate vahel. kas see tuleb kasuks teenusepakkujatele? kas äh, suurklientide puhul tuleks äh, hinnamäär kõrgemale panna ja siis äh, tegelikult avada turg suurklientidele ja rohkematele teenusepakkujatele või on tegemist pigem teenusepakkujate kaitsekilbiga? mulle praegusel hetkel tundub, et me avame uksed kartellipoliitikale. siin räägiti ka lõppmõjudest äh, millised on, oleksid sellised lahendused, mis oleksid kasuks tarbijatele? meil oleks vaja pakkuda hindu, mis on ähm, võrdsed siis välismaal ja koduriigis. kas äh, on võimalik tehniliselt lahendada ka see kahe teenusepakkuja küsimus? Äh, proua Pilar de Castillo esitas selle küsimuse, tegemist on väga huvitava lahendusega aga kuidas on lood siis tehniliste kuludega, kas see ei ole teenusepakkujaks liiga suureks koormaks? kas see on teenusepakkujale kasulik, kas see tasub ennast ära või on tegemist ainult teoreetiliste lahendustega, mida ei ole võimalik praktiliselt ellu rakendada. lõpetuseks tahaksin olla nõus nendega, kes ütlesid, et me peaksime maksimumhinnamäärad säilitama isegi siis, kui nendega kaasnevad teatud riskid, aga muidu meil ei ole võimalik avatud äh, turgu saavutada. You to both Berwick and the Commission for some very järgmine kolleeg, jah, suur tänu selle väga huvitava analüüsi eest täna hommikul. mul on kaks küsimust. Öeldi, et see uus ettepanek aitab avada turgusid mobiilside teenuste pakkujatele kas meil on probleeme ainult praegu? mul on jäänud mulje, et tegelikult väiksematel pakkujatel on kogu aeg probleemid, eriti väiksematel äh, pakkujatel väikestes riikides, nagu mu kolleeg just äsja mainis. sellepärast, et väikesed teenusepakkujad ei ole suured ettevõtted, nad ei tegutse rahvusvaheliselt äh, nii, nagu seda teevad suured teenusepakkujad. ja ma arvan, et me tegelikult kõik teame, et Äh, võrdseid tingimusi pole tagatud. vahel ka ei ole võimalik välisriigis teise riiki helistada ja rändlus ei toimi või et äh, lühisõnum äh, jõuab kohale alles tüki aja pärast. jah, tõesti, me peaksime mõtlema ka oma isiklikele kogemustele komisjoni ettepanekust ei leia ma mitte midagi äh, teenuste kvaliteedi kohta ja selle kohta, et meil oleks vaja võrdseid tingimusi, et kõiki kõnesid ja lühisõnumeid äh, koheldaks võrdselt. ja teiseks, konkurentsi küsimus. Äh, kas probleemiks on see, et äh, mobiilsideoperaatorid ei soovi konkurentsi, eriti just äh, väikesed ja nad ähm, on rahul nende ettepanekutega, mis praegu on ja sellega, et hinnad koonduvad ülempiiri ümber. kui mobiilsideoperaatorid äh, peavad pakkuma rändlusteenust, siis äh, nad siiski üritavad sellest ülesandest välja slikerdada Nad teevad eripakkumisi, pakuvad sulle odavamaid pakette siis, kui sa sõlmid ka koheselt rändluslepingu. me oleme seda näinud juba energiaturgudel nii et äh, gaasiturgudel, et kui sa tarbid korraga nii elektrit kui gaasi ühelt pakkujalt, siis on pakkumine odavam. kas komisjon pak-, kavatseb midagi ette võtta, et äh, sellise suundumuse levimist takistada ja üldse mida kavatsetakse teha selleks, et suuremaid mobiilseid operaatoreid taltsutada? üks hetk, äh, proua Niibler järgmisena, palun, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin kõigepealt äh, meie ettekandjaid tänada selle analüüsi ja ettekannete eest ähm, rändluse, ähm, rändlust reguleeriva määruse kohta. tahan kõigepealt teha ühe poliitilise märkuse. Äh, siin on mõned kolleegid seda ka tegelikult juba teinud, ma olen nõus sellega, et kahe tuhande seitsmendal aastal vastu võetud rändust puudutav määrus oli poliitiliselt väga tähtis määrus, mis äh, mitte ainult valimiskampaanias, vaid ka pärast seda äh, jättis Euroopa kodanikele mulje, et parlament teeb midagi ära Euroopa kodanike jaoks ja toetan sellepärast proua Hertsogi ettepanekut, et enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat peaks äh, see küsimus uuesti tulema veel parlamenti, mitte alles pärast Euroopa Parlamendi valimisi. ja mõeldes toonase määruse peale, toona oli härra Rüübich meil raportöör ja pidas läbirääkimisi parlamendi nimel ja ma mäletan väga hästi, et me fraktsioonide üleselt leidsime, et rändluse määrus oli väga hea ja lahtiseks jäi ainult kaks küsimust. esiteks, kuidas rändluse hindu reguleerida ja kuidas see mõjutab siis äh, äh, siseturu hindu, et kas need ähm, tõusevad, äh, õnneks nad ei tõusnud ja teiseks oli meilgi meil probleemiks andmete ülekandmine, toona meil ei olnud veel piisavalt informatsiooni andmete ülekandmise kohta, meil ei olnud statistikat ja seepärast kirjutasime megi määrusesse sisse selle kontrolli ja ülevaatamisklausli, äh, et sellega hiljem tegeleda. mis puudutab nüüd seda uut ettepanekut, siis mina ilma et ma oleksin praegu lõplikule arvamusele jõudnud, olen vaadanud neid struktuurimeetmeid, mida on PEREK ette näinud, äh, samamoodi nagu ka komisjon leian ma siiski, et tegemist on hea lähenemisega, ehk et me ei ürita mitte ainult hinna ülemmääradega äh, probleemi lahendada, vaid üritame sisse viia ka struktuurimuudatusi, jah. korra poliitilises mõttes äh, ülem, hinna ülemmäära paikapanemine on võib-olla väga õudne lähenemine, kuid toona oli see vajalik. mulle meeldib aga see lähenemine, et te üritate turgu elavdada, konkurentsi luua erinevate pakkujate vahel ja sellepärast mulle tõesti meeldib see lähenemine. tahaksin äh, mõlema esindaja käest küsida, nii komisjoni kui ka PERIK-i esindaja käest küsida, äh, palun äh, loetlege ükshaaval üles, millised struktuurimeetmed teil on ette nähtud, sest mul on jäänud mulje, et me ei ole päris täpselt aru saanud, mis teil kavas on. ja teine küsimus PERIK-i esindajale mind huvitaks nimelt see, siin öeldakse, et äh, kui lahtisidumine struktuurimeetmena sisse viiakse, siis oleks võimalik äh, turgu paremini avada uutele pakkujatele. tahaksin nüüd teada saada, kas äh, on olnud kaebusi konkurentidelt, kes ütlevad, et neil ei ole võimalik turule minna just kõrgete rändustasude tõttu. ehk tahaksin teada, kas turujärelevalve toimib tahaksin teada operaatorite arvamust ja lõpetuseks mina leian, et ettepanek on hea, hea on see, et me ei keskendu mitte ainult siseturule, vaid üritame määrusesse kaasata ka öö, äh, kolmandate riikide öö, äh, puhul väga kõrged hinnad ja me peaksime tõesti mõtlema, kas me rahvusvaheliste kaubanduslepingute kaudu saaksime seda küsimust lahendada kolleeg äh, Rüübik äh, näitas väga hästi, et Euroopa-siseselt on võimalik seda probleemi lahendada. võib-olla saaksime kaasata siin ka kolmandad riigid, nagu näiteks äh, Iisrael. me teame, et inimesed on saanud tõesti viiekohaliste numbritega arveid ainult sellepärast, et nad on korra oma nutitelefoniga ajalehte lugenud, nii et tõesti peaksime mõtlema, kas me saaksime ka kolmandate riikidega selle küsimuse lahendada Äh, Perek pooldab seda, tahaksin teada, kas, miks komisjon siiamaani pole selle küsimusega tegelenud, suur tänu! kolleeg Tikau, palun! suur tänu! Ca și mulți dintre colegii mei care au luat cuvântul uh, deja, uh, știm că... Nagu paljud minu eelkõnelejad ütlesid, tahaksin ka mina toonitada, et Euroopa kodanikud tervitasid rändluse määrust, tegemist oli ühega vähestest meetmetest, mida inimesed kohe nägid ja ka omal nahal tundsid. ja mis ka koheselt nende elutingimusi parandas siseturg äh, telefoniteenuste valdkonnas ei toimi veel päris nii, nagu me seda soovime. ja seepärast oli meil vaja ka nimetatud määrust. hoolimata sellest määrusest on ikka veel nii, et äh, hinnamäärad, hinnatariifid on maksimummäära lähedal. jah, ähm, otse loomulikult on juhtumeid, kus ei kasutata neid eritariife, neid nõndanimetatud eurotariife, näiteks andmete ülekande puhul on meil olnud väga palju kaebusi lõpptarbijatelt. meie arvates oleks tähtis ka see, et lühisõnumite äh, saatmise hinnad äh, oleksid sarnased äh, siseriiklike hindadega. siin oleks meil vaja tõesti reegleid ja nende väljatöötamist ma tervitaks. väga hea oleks, kui me samm-sammult hakkaksime ka neid hindu harmoniseerima. ma arvan, et me peaksime paika panema ka äh, sõnumite edastamise ajalise tähtaja, sest tihti juhtub nii, et väga tähtsad äh, sõnumid on suisa päevi teel, enne kui nad jõuavad äh, vastuvõtja telefoni. ja minu arvates oleks väga tähtis ka Euroopa tasandil tariifide väljatöötamine üleminekuajaks, nii et äh, ülemineku ajal enne seda, kui ta ühtsed tariifid välja töötatakse, äh, oleks võimalik lõpptarbijatel juba uutest hindadest ähm, kasu saada. praegusel hetkel ei näe me kasu eratarbijatele äh, nende struktuurimeetmete puhul, mis komisjon on välja töötanud. Need võiksid olla läbipaistvamad. mis puudutab artiklit kolmteist, siis siin on välja toodud tingimused, maksi maalhindade kaotamiseks hulgi ja ka jaemüügis. meie leiame, et need meetmed on õigustatud alles siis, kui meil on selged äh, struktuurimeetmed, mis on juba rakendunud ja kui Euroopa siseturg äh, selles valdkonnas on juba võimeline ise äh, ennast reguleerima. mina tervitaksin seda, kui PEREK koguks andmeid hindade kohta, nii kõnede, lühisõnumite kui ka andmete ülekande puhul ja seda eh, kogu aeg ja et neid andmeid ei edastataks mitte ainult komisjonile, vaid ka parlamendile, seda vähemalt kaks korda aastas. samaaegselt peaks olema võimalik eh, mobiiltelefoni kasutajal võimalik äh, teenusepakkujat vahetada, kui ta on välismaal ja kasutab rändlusteenust. ehk et äh, SIM kaarte peaks olema võimalik vahetada vastavalt äh, sellele, millised on äh, vastavate pakkujate hinnad. saan aru, et arutelud alles käivad ja tegelikult meil veel lõplikke ähm, lahendusi pole. seda määrust on kohe kindlasti vaja, selle määrusega oleme me, seda määrust oleme me mitmeid kordi eelnevatel aastatel nõudnud ja on väga hea see, et äh, maksimaalhindu langetatakse ka tulevikus edasi ja et sellele lisaks äh, on ette nähtud ka struktuurimeetmed selleks, et äh, luua konkurentsivõimelist äh, siseturgu ka mobiilsideteenuste osas. mis puudutab lõpptarbijatele ja suurklientidele ette nähtud maksimaalseid hindmäära, hinnamäärasid, need tuleks alles pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat paika panna. suur tänu ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, sest küsimusi esitati palju, nii et äh, härra Tereva, äkki üritate kõigepealt vastata, siis anname sõna pereke esindajale. Thank you, Mr Chairman and uh... suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka kõikidele liikmetele kommentaaride eest. ma leian nimelt, et väga paljud sõnavõtjad esitasid omalt poolt märkusi ja kommentaare, mitte niivõrd küsimusi ja aga ma keskenduksin siinkohal pigem küsimustele ja ma arvan, et pereki esindaja selgitab täpsemalt äh, neid küsimusi, mis olid suunatud otse neile, aga mina isiklikult äh, püüan siis ka omalt poolt mõningatele küsimustele vastata sel määral, nagu ma seda sobivaks pean. proua Castillo äh, mõtiskles selle üle, et äh, mis on Pereki ja komisjoni lähenemise vahe ja paistab, et äh, PEREK äh, võib-olla ei usalda niivõrd äh, mobiilsideoperaatoreid ja komisjon võib-olla on pigem optimistlikuma lähenemisega ning usub, et meie meetmed turgu ka mõjutavad. jah, võib-olla härra Fontaine'i kuulates ja minu ettekannet kuulates jääb tõesti selline mulje, me usume, et struktuurimeetmed tõesti mõjutavad turgu ja me küll usule, usume sellesse, kuid äh, me peame samas ka looma stiimuleid, äh, mis äh, julgustaksid mobiilsideoperaatoreid võtma omalt poolt meetmeid, rakenduslikke meetmeid võimalikult kiiresti. me võime õigusraamistikus võtta vastu erinevaid eeskirju, kuid lõppkokkuvõttes on mobiilsideoperaatorid need, kes tehniliselt peavad need meetmed ellu viima ja seetõttu me peame neile pakkuma ka stiimuleid selleks, et kõike seda teha võimalikult kiiresti ja võimalikult tõhusalt. me peame niisiis keskenduma omalt poolt ka stiimulitele ja see oleks ka äh, Äh, see on siis äh, meie põhjendus ka piirhindade tühistamisele kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, juhul kui turg tõesti on valmis ja, ja äh, turust lähtuvalt võib öelda, et hinnad on konkurentsivõimelised ning turg toimib. loomulikult samas me peame oma tagalad kindlustama ning äh, kui me tõesti oleme osut-, meie lähenemine on osutunud liiga optimistlikuks äh, ja midagi tuleb veel parandada, siis tuleb selle kallal veel ka tööd teha, kuid äh, jah, asjad peavad olema tasakaalus, me peame samal ajal ühelt poolt tagama tarbijatele soodsa lähenemise, kuid peame äh, ka tagama selle, et tööstuse jaoks oleksid sti-, olemas stiimulid äh, konkurentsivõimelise rändusturu loomiseks. siin äh, esitati veel küsimus, härra Rüübich oli vist küsimuse esitaja, kes rääkis rändlustasudest, jah, veel aastaid on rändlustasud sellised, et mina igal juhul ei soovitaks maha laadida mingisugust filmi kuskilt, kasutades rändlustasusid. loodetavasti see probleem leiab küll ühel päeval lahenduse. praegusel hetkel kavatseme kasutusele võtta piirhinnad, kuid me peame samas äh, jõudma õige tasakaalu, me peame jätma mm, ruumi konkurentsile ise areneda ja samas me peame teiselt, teisest küljest äh, panema paika siiski ka mingid piirhinnad, äh, mis omalt poolt tagaksid minimaalse tarbijakaitse tasandi jah äh,, hinnavahed äh, andmeside äh, teenuste kasutamise osas äh, siseturul ja rändusteenuseid kasutades on tõesti äh, üüratud, nii et tegutseda tuleb võimalikult kiiresti. härra Van Nistelrooy viitas sellele, et tarbijatele peaks pakkuma valikut, äh, süsteem peaks olema läbipaistev ja tõsi, just seda me püüamegi saavutada oma ettepaneku abil. siis äh, üks küsimus puudutas äh, väikeseid riike. meie ettepanek pöörabki eriti suurt tähelepanu olukorrale väikesriikides kui me vaatame nüüd siin jaehindu, siis äh, hinnad äh, määratakse äh, piirhindade poolt, seetõttu riikide vahel tõesti suuri hinnavahesid ei ole, kuid alternatiivsete pakkumiste osas mitte üheski riigis võib ka öelda, ei paku alternatiivsed operaatorid hindasid, mis oleksid reguleerija poolt kestetatud piirmäärast märgatavalt madalamad. aga jah, väikeste riikide ja väikeste mobiilsideoperaatorite kohta esitati veel üks küsimus, nimelt kuidas tagada seda, et väikesed mobiilsideoperaatorid saavad tegutseda Äh, võrdsetel tingimustel suuremate mobiilsideoperaatoritega. siinkohal äh, mainiksin kõigepealt äh, hulgihindade piirmäärasid, kui me tahaksime, et konkurents oleks õiglane, siis peavad hulgihinnad olema kättesaadavad kõikidele operaatoritele, olemasolevatele mobiilsideoperaatoritele, suurtele ja väikestele ja samuti ka uutele turule tulijatele ja need Äh, hinnad peaksid võimaldama äh, neil pakkuda konkurentsivõimelisi jaeteenuseid. ja see olekski siis hindade piirmäära, määrade kehtestamine hulgimüügi tasandile, sellised piirhinnad oleksid äärmiselt ranged, äh, rangelt paika pandud ja loodetavasti need pii-, kehtestatud piirhinnad aitavad väikeseid ettevõtjaid ja ka võimalikke uusi turule tulijaid nii, et nad suudavad konkureerida ole juba tegutsevate mobiilsideoperaatoritega. härra Pellet esitas küsimuse teiste riikide kohta väljaspool Euroopa Liitu, Ameerika Ühendriikide kohta ja, ja, ja muude kolmandate riikide kohta. paraku sellele küsimusele ma vastata ei saa, seda seetõttu, et äh, rändlusturgu reguleerime me ainult Euroopas äh, ja Euroopa Liidus äh, ja meie kogume selle kohta andmeid oma mobiilsideoperaatoritelt, aga teistes maailma osades puudub selline süstemaatiline andmete kogumine ja ma tegelikult äh, ei tea, kas PREC-il äh, on võib-olla täpsemat informatsiooni äh, teiste riikide hinnatasemete kohta. aga minul isiklikult see info praegusel hetkel puudub mina ei vastuta loomulikult äh, äh, naiste käekottide müügi eest, mul on tõesti kahju, kui äh, naiste käekottide turg kannatab komisjoni ettepaneku tõttu, kuid kui tõesti see juhtub, olen ma kindel, et käekotitootjad leiavad ka oma probleemile lahenduse, leiutavad mõned uued tooted, mis jällegi vastavad naiste nõudlusele, aga kui see saab olema rändlusettepaneku tulemuseks äh, siis äh, äh, minu rõõmus selle protsessi lõpus siiski ei vähendaks. härra Lambrecht küsis, kas me oleme ka konsulteerinud tarbijaorganisatsioonidega enne oma ettepaneku esitamist. jah, meil olid läbirääkimised kõikide äh, sidusrühmadega viimase aasta jooksul, sealhulgas ka tarbijakaitseorganisatsioonid, loomulikult ka tööstuse esindajatega oleme läbi rääkinud ja üllatav on see, mis ühe samas ka illustreerib väga hästi olukorra keerulisust, kõik osapooled tarbijakaitseorganisatsioonid, tööstuse esindajad äh, on huvitatud alternatiivsetest äh, lahendustest selleks, et konkurentsiprobleemi rändusturul lahendada, kuid tol hetkel ei olnud meil isiklikult ühtegi konkreetset lahendust äh, struktuuriliste meetmete kohta Äh, nagu me neid praegu nimetame, aga ka tööstusel ei olnud mingisuguseid ettepanekuid selle kohta. ja nagu me Pärakilt kuulsime, nad äh, tegelikult äh, ei ole veendunud, et sellised alternatiivid saavad toimida, välja arvatud hulgimüügi tasandi meetmed. ja alles pärast konsulteerimist sidusrühmadega esitasime igal juhul meie oma ettepaneku me võtsime arvesse kõiki äh, argumente, mida meie koostööpartnerid esitasid. meie struktuurilisi meetmeid otseselt äh, ei äh, ei saanud tarbijakaitseorganisatsioonid kommenteerida, need ei olnud tol hetkel veel valmis, nii et praegusel hetkel äh, nad selle, nendega tutvuvad ja esitavad õige pea tõenäoliselt oma arvamuse ja loomulikult äh, tarbijakaitseorganisatsioonid on huvitatud õiglasest lahendusest äh, tarbijatele, lahendusest, mis üheaegselt tooks kaasa madalad hinnad ja kõrge kvaliteedi. ja tarbijakaitse organisatsioonide arvamused äh, avaliku kuulamise käigus äh, käsitlesidki hindade reguleerimist ennekõike. siis äh, potentsiaalne turg kahe tuhandenda aasta analüüs rändlusturust seda me ei ole üle vaadanud. ja mis puudutab kartellikokkuleppeid, siis mina ei tea, kas tõesti on kartell, kui mul oleks selline tunne, kui ma teaksin, et on kartell, siis ma koputaksin äh, konkurentsi peadirektoraadi uksele ja ütleksin hei, tegutsege. kuid ta äh, loomulikult, äh, kui on võimalus hindade osas kokku leppida, äh, võib-olla mitte ametlikult, äh, siis me igal aast-, igal veerandil avaldame hinnad, siis loomulikult ettevõtted et reguleerivad äh, seda lähtuvalt meie piirhindadest, äh, püüdes tagada endale võimalikult äh, suure kasuma ja see, et hinnad on koondunud selle piirmäära ümber, ei pruugi tuleneda kartellikokkulepetest, vaid, vaid piirhindadest, mis on reguleerija poolt kehtestatud, just sellepärast me peamegi lisaks piirhindadele püüdma leida ka alternatiivseid lahendusi siis struktuurilised meetmed, millised need on konkreetsed ja milline, milles erineb, mille poolest erinevad peresse ja komisjoni arvamused. ma juba selgitasin äh, natukene struktuurilistest meetmetest, kõigepealt äh, hulgi juurdepääsukohustus, äh, alternatiivsed mobiilsideoperaatorid, virtuaalsed mobiilsideoperaatorid, kõik, kes soovivad pakkuda rändlusteenuseid, saavad juurdepääsu rändlus, mobiilsideoperaatorite rändlusteenustena. me, see on meede, mille, mille osas me kõik oleme ühel nõul, siis teine osa struktuurilistest meetmetest oleks rändlusteenuste lahtisidumine sa võid kasutada rändlusteenuseid alternatiivsetelt teenusepakkujatelt. sellega seoses küsiti, mis see toob kaasa operaatoritele, mida see toob see kaasa tarbijatele, tarbijate jaoks toob see kaasa äh, võimaluse uurida, kas äh, keegi muu pakub äh, paremaid tingimusi rändluseks, jäädes samal ajal siseriiklike teenuste puhul oma hetke operaatori kasutajaks. siis äh, mobiilsideoperaatorite seisukohalt tuleb seda vaadata hulgi juurdepääsu kontekstis, kui meil on ainult äh, hulgitasandi juurdepääsukohustus, siis äh, need operaatorid, kes tahavad ainult äh, rändlusteenuseid pakkuda saavad seda teha, kui meil aga puudub lahtisidumise võimalus, siis äh, peab sellistel operaatoritele olema ka äh, juurdepääs siseturuteenustele ja ja see muudab tarbijatele äh, teenuste pakkumise keerulisemaks, seetõttu me leiame, et see lahtisidumine on ka oluline. Siis üks küsimus puudutas kva-, teenuste kvaliteete ja SMS-sõnumite kohalejõudmise viivitusi, ma arvan, et juba praegusel hetkel ja oleme me seda juba käsitlenud praeguses määruses ja teenuste kvaliteet, olgu see siis äh, rändlusturul või muude tele-, telekommunikatsiooniteenuste valdkondadega, see on juba piisavalt äh, käsitlust leidnud teiste, teistes valdkondades ja teenuste kvaliteedi tagamise kohustusega seoses. ja ma arvan, et sellega ma lõpetaksingi oma vastuste vooru ja kui midagi vahele jäi, siis olen valmis nendele küsimustele veel vastama. suur tänu! et võib-olla nüüd härra Fontaine vastaks veel nendele paljudele küsimusele, mis te esitate. suur tänu, härra esimees. katsun mitte hakata kordama üle no, eelkõneleja poolt öeldud, kui te vaid ja räägiksin nendest küsimustest, mida võib-olla äh, väga palju ei käsitletud, nagu härra Castillo alguses ütles, komisjon ja PEREK tegelikult on äh, väga paljuski ühel meelel on mõningaid väikeseid varjundeid või võib-olla, äh, kus me oleme eriarvamusel, kuid äh, üldiselt oleme me siiski üksmeelel ja äh, võib öelda, et kui riigis, kui, kui ruumis on kaks majandusteadlast, siis on kolm arvamust ja kui sama võib kehtida ka rändusekspertide puhul, üks lahendus, ükski lahendus ei ole kindel imerohi ja, ja eks meil kõigil ole pisut erinevaid arvamusi ja sellega seoses, kuidas oleks kõige parem meie probleeme lahendada. aga ma tooksin siin võib-olla välja mõningad äh, valdkonnad, kus pärike arvamus on komisjoni omast äh, erinev. kõigepealt usalduse määr meie lahenduse tõhususse, äh, struktuurilistesse meetmetesse, iseäranis lahtisidumise osas. me ei tahaks öelda, et äh, lahtisidumine kohe kindlasti ei toimi, kuid me suhtume äärmiselt äh, ettevaatlikult sellesse ja ei loo endale suuri ootusi selle meetme tõhususe osas. mitte keegi pere, kes ei ole konkurentsi suurendamise ja tarbijate valiku suurendamise vastu, me kõik oleme selle eestkõnelejad, kuid me jääme siiski pisut äraootavale seisukohale see, nende meetmete tõhususe osas. ja siis teine valdkond, kus meie arvamus on pisut erinev, on äh, jae piirhindade tase, äh, me oleme nõus selles osas, et jaepiirhinnad tuleb seada tasemele nii, et mobiilsideoperaatorid saaksid mõistlikku kasumit ja me oleme nõus ka sellega, et kui komisjon tahab stimuleerida uute turule tulijate turule pääsu, siis tuleb pisut Äh, lahkemalt äh, võib-olla suhtuda ja heldekäelisemalt äh, suhtuda nendesse piirmääradesse, et seda soodustada ja võib-olla hiljem, kui tekib konkurents, muutuvad piirhinnad ebavajalikuks. aga ähm, jällegi jääme me äraootavale seisukohale konkurenti, konkurentsi soodustavate mõjude ulatuse osas jaepiirhinnad on olulised ettevõtete jaoks ja, ja meie arvates äh, komisjon on siin pisut liiga heldekäeline. meie seaksime madalamad piirmäärad, äh, et paremini kaitsta tarbijaid. sellega seotud on ka piirhindade kehtestamise küsimus ja jällegi äh, jae, me, me ei leia, et jaepiirhinnad peaksid äh, kehtima igavesest ajast igavesti. me loodame, et mingil hetkel äh, turujõud suudavad hindasid reguleerida ilma reguleerivate asutuste abita ja siis loomulikult äh, tuleks need piirhinnad kehtestada, kuid äh, samas tõendamiskohustuse äh, küsimustesse suhtume me teistmoodi. komisjon tahab, et äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleks piirhinnad kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selgub, et see ei ole vajalik, meie aga ütleksime vastupidi, et piirhinnad peavad jääma, välja arvatud ju-, juhul, kui suudetakse meile tõestada, et need pole enam vajalikud. ja jah. viimase aja andmed, mille pereka avaldab paari nädala pärast, näitavad, et reguleerimata teenuste puhul on arengud ebasoodsad, eurotariifid, loodetavasti alternatiivsed tariifid pakuvad, on tarbija jaoks soodsamad kuid paistab, et paraku praegu, praegu on olukord hoopis teistsugune ja alternatiivsed pakkumised on isegi kallimad kui meie põhipakkujad. see näitab jällegi, kui oluline on olukord, siis see veel Äh, mida mainis ka härra Fontaine äh, oma sõnavõtu lõpus, äh, hinna, need nõndanimetatud hinnašokid väljaspool Euroopat, väljaspool koduriiki, jah, see, selle poole me liigume, kuid me usume, et ühtse ja me usume, et ühtse turu raames me suu-, peaksime tarbijaid hinnašokkide eest kaitsma ja me leiame, et äh, tarbi-, teenusepakkujad peavad informeerima oma kliente, kui äh, tekib oht, et äh, nende arve korraga liiga suureks muutub. Need on siis need valdkonnad, kus meie arvamused võib-olla pisut lähevad lahku komisjoni omadest ja nüüd äh, võib-olla mõningad teised küsimused, äh, mida Euroopa Parlamendi liikmed on esitanud, mis puudutab konkurentsi, äh, siis võib öelda, et me võime õigusloomeliselt kinnitada et linnad ei tohi mingist tasemest kõrgemale minna, aga kuidas toimib konkurents, seda on väga raske õiguslikul tasandil reguleerida on selge, et äh, jaeteenuste pakkujad äh, konkureerivad siis, äh, kui see on nende äri huvides ja kui see pole nende kasumi huvides, siis nad seda loomulikult ei tee. ja sellega seoses me tunnemegi lahtisidumise üle pisut muret. kui see on ettevõtete huvides äh, lahtisidumise, äh, lahtisidumine on ettevõtete huvides, siis loomulikult nad seda teevad, aga ega nad oma heast tahtest ei hakka madalamaid atraktiivseid äh, hindu pakkuma ja sellisel juhul on lahtisidumine väga vähese mõnuga. siis härra Rubich, Rubich tõi selle näite selle kohta, kuidas ta, kuidas Austriast väljaspool filme alla laadida jah, aga asi pole sugugi mitte ainult filmides, tegelikult komisjoni poolt ette pandud piirhindade puhul piisab sellest, kui te oma nutitelefoni sisse lülitate lihtsalt, sellepärast et väga paljud nutitelefonid, ilma et tarbija oleks sellest teadlik, laevad väga palju andmeid alla ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me hinnad, hindu alandame nii, et tarbijad saavad tulevikus kasutada oma nutitelefoni teistes riikides samamoodi, nagu nad teevad seda oma koduriigis. siis hinnad ja kulud oma detsembrikuises aruandes avaldasime me ka pisut statistikat rändusteenuste pakkumise kulu kohta. ma ei väidaks, et see oleks kuluhinnangu viimane sõna, sellepärast, et me kasutasime pisut aegunud kuluhindamise mudeleid ja mõning-, mõningatel puhkudel olid ka meie andmed pisut aegunud, kuid igal juhul on üsna selge, et võrgukulud rändlusteenuste pakkumise puhul ei ole äh, eriti palju suuremad siseriiklike teenuste pakkumise kuludest. nii et äh, hindu saab tõesti äh, veel suurel määral alandada lähemale kuludele, ilma et äh, ettevõtte kasum selle tõttu ohtu, ohtu satuks. väiksemad riigid, väiksemad operaatorid, äh, jah, mõningad andmed näitavad, et rändlusteenuste ja ka teiste teenuste puhul väikeste riikide tarbijad, mitte kõikides väikestes riikides, aga siiski, kannatavad pisut võrreldes teiste riikide kodanikega ja seda iseäranis andmesideteenuste vallas. mis puudutab väikeseid teenustepakkujaid, siis äh, nagu öeldud, komisjoni äh, uued meetmed kaitsevad äh, Äh, iseäranis hulgimüügi juurdepääsukohustust kaitseb äh, väikeseid ettevõtteid, äh, mobiilsideoperaatorid, mis on, kes on suuremad, ei vaja sellist kaitset. Neil on endalgi läbirääkimisruumi, nende tagal on kindlustatud, aga väikestel ettevõtetel seda pole, mistõttu nemad saavad sellest kasu. ja Äh, vastupidiselt jaepiirhindadele ei leia ma, et äh, oleks lähitulevikus võimalik hulgimüügi juurdepääsukohustust äh, tühistada, aga nagu öeldud, meie usume, et ka jaepiirhinnad peavad kehtima jääda mõnda, mõneks ajaks. nii nagu komisjoni esindaja, pean ka mina tunnistama, et naiste kottide küsimuses pole ma kellegi asjatundja, kuid äh, igal juhul ootan pikisilmi seda aega, mis ei ole vast enam kaugel, kus kõikide äri huvides on pakkuda Euroopa tasandi tariife ja äh, selliseid tariife, mis oleksid äh, praktiliselt samad, sõltumata sellest, äh, kuhu sa Euroopas liigud ja see võib-olla siis vähendaks tõesti ka naiste käekottide kaalu. ja jäätu-, jaeturga konkurentsivõimelises turus äh, peaksid olema jaehinnad äh, suhteliselt lähedal teenuse pakkumise kulule, praeguse kohe kindlasti ei ole ja hulgi ja jaehinna vahe on äh, märgatav nagu Hanna Fontaine ütles oma kommentaarides struktuuriliste küsimuste osas, me töötasime põhjalikult äh, eelmisel aastal, uurisime põhjalikult, kas on struktuurilisi meetmeid, mis suudaksid jaepiirhindu asendada, mitte ükski meede paraku aga meid ei meelnud, me oleme rahul komisjoni äh, kahetasandilise lähenemisega struktuurilised meetmed ja piirhinnad aga mis puudutab äh, struktuuriliste meetmete valikut, äh, siis meie leiame, et oluline on, et äh, lähenemine struktuuriliste meetmete puhul oleks lihtne ja kerge rakendada. me peame saama suurema osa turutegijate toetusest, muidu meie ette pandud meetmed ei ole tõhusad. härra Niibler küsis, kas on mingisuguseid näiteid selle kohta, kuidas on keeldutud võrgu juurdepääsust ma pean ütlema, et ma tean, et väga paljud ettevõtted soovivad võrgu juurdepääsu kogu aeg, mõnedel see õnnestub, mõnedel mitte ja mõnikord on võrguteenuse pakkuja keeldumine oma nende ärihuvidest põhjendatud, ärihuvidega põhjendatud, äh, see ei ole reguleeritud valdkond ja ma arvan, et äh, praegusel hetkel sellest põhjalikumalt rääkida pole mõtet, äh, sest et midagi me ette võtta ei saa. ja kui ma midagi vahele jätsin küsimustest, siis juhtige sellele minu tähelepanu ja ma täiendan oma vastuseid. suur tänu! kõigile meie e, kolme külalisele, üks külaline pidi küll natukene varem lahkuma ja suur tänu ka kõikidele teile nende arvukate küsimuste eest ja teie panuse eest sellesse arutelusse. mul on väga hea meel selle üle, et me seda teemat üheskoos arutasime, sellepärast et kui me soovime rändluse teemat üksikasjalikult arutama hakata edasi, siis see kindlasti, tänane äh, arutelu kindlasti aitab seda. jaa täna pärastlõunal me peame ühe punkti välja äh, vahetama, neli ja kuus peame ümber vahetama. nimelt meie külaline äh, päevakorrapunkti neli osas maandus natukene hiljem ja nende tehniliste küsimuste tõttu me peame kõigepealt arutama siis päevakorrapunkti kuus ja neljas päevakorrapunkt tuleb siis kuuenda asemele. suur tänu kõigile ja soovin teile head lõunapausi, kohtumiseni!